Excellencies, ladies and gentlemen, dear colleagues. lugupeetud daamid ja härrad, kallid kolleegid, kallid sõbrad. Recht herzlich zu unserem heutigen Treffen. ma tervitan teid südamlikult meie tänasel kohtumisel, mis toimub enne Mehhiko tippkohtumist. üleilmastumise jõud on äh, maailma nägu dramaatiliselt muutnud ja need muutused on viimastel aastatel üha kiirenenud. Nende muutuste tuules oleme me üksteisega rohkem seotud ja me oleme muutunud ka üksteisest rohkem sõltuvaks. ükskõik, kus inimesed maailmas ka ei elaks, inimesed on üha rohkem aru saanud, et me sõltume üksteisest rohkem. uued tehnoloogiad on maailma väiksemaks muutunud, muutnud ja me tegelikult üha rohkem ja rohkem elame ning töötame üleilmses külas. meil on vahemaad, ajatsoonid, erinevad kellaajad, aga need ei mängi mitte mingit rolli, sest kõik asjad toimuvad ühel ajal ning nii rõõmusõnamad rõ,, nii rõõmusõnumid kui ka kaotusepisarad jõuavad meieni, ükskõik milliste kommunikatsioonivahenditega neid ka edasi ei antaks. väljakutsed on üleilmsed ja sellepärast peavad ka vastused nendele väljakutsetele olema üleilmsed. rahvusvahelised institutsioonid, mis peaksid nende probleemidega tegelema ja samal ajal ka üleilmse vastutustundliku juhtimise kindlustama, on just viimastel aastatel näidanud, et nad on nõrgad erinevate kõige suuremate väljakutsete lahendamisel ja need üleilmsed väljakutsed muutuvad mingitel hetkedel ka riiklikeks ja piirkondlikeks nõrkusteks, sellepärast et inimesed ootavad poliitilisi lahendusi kriisidele, ükskõik kus need kriisid ka ei toimuks. ja nad teevad seda õigustatult. Davosis kahe tuhande üheksandal aastal toimunud maailma äh, majandusfoorumi seal ÜRO peasekte-, peasekretär Ban Ki-moon toonitas ja ma tsiteerin teda, et terve rida uusi kriise nõuab meilt ka täiesti uut vastutustundlikkust ja praegused uued ajad nõuavad defini-, juhtimise uut definitsiooni, meil on vaja üleilmset vastutustundlikku juhtimist, kuid mitte ainult üleilmselt, meil on vaja juhtimist meil on vaja juhtimist, mis võrdub äh, vastutustundlikkusega, meil on vaja juhtimist, mis lähtub üleilmsest kaasvastutusest, meil on vaja juhtimist, mille käigus töötatakse välja ühiseid lahendusi üksteisega koos ja neid rakendatakse ka siis üheskoos. üleilmne juhtimine üleilmne vastutustundlik juhtimine on uus mõiste, aga ta lähtub vanadest äh, definitsioonidest. tuleb lähtuda uutest äh, väljakutsetest, mida tuleb üheskoos lahendada. ühise vastutustundliku juhtimise kontseptsioon oli algselt rahu ja julgeoleku küsimustega piiratud, kuid viimastel aastatel on seda mõistet palju laiendatud ning äh, meil on üha rohkem küsimusi, millele on vaja üleilmselt lahendust ja tänapäeval oodatakse meid vast-, meilt vastuseid majandus- ja finantskriisile, keskkonna, kliima, energiaküsimustele, bioloogilise mitmekesisuse säilitamisele, terrorismivastasele võitlusele, tuumarelvade leviku vähendamisele, rändeküsimustele, terviseprobleemidele, pandeemiatele, narkootikumidele, arenguabile isegi millised väljakutsed, millised inimeste probleemid ei oleks piirideülesed. üha rohkem ja rohkem saab selgeks, daamid ja härrad, et need traditsionaalsed äh, rahvusvaheliste probleemide lahendamismehhanismide tööriistad on jõudnud oma piirideni. Nad ei ole enam piisavad selleks, et hakkama saada kõikide nende probleemidega ka rahvusvaheline õigus on oma piirid saavutanud. ÜRO-s kokkuleppimine või ka isegi Euroopa Liidus kokkulepete sõlmimine on muutunud aeglaseks, on väga palju blokeerimisi, tõkkeid ja seetõttu ei ole võimalik vastu võtta otsuseid õigel hetkel, nimelt võimalikult kiiresti. ja üheks võtmeküsimuseks on äh, esindatuse reform rahvusvahelistes organisatsioonides ja foorumites, selleks, et kahekümne esimese sajandi reaalse olukorraga kohaneda ja eriti, et kohaneda sellega, et meil on väga suure kasvava majandusvõimsusega siirderiigid ja Nende arengute hulka kuuluvad ka muudatused Maailma Kaubandusorganisatsioonis ja Rahvusvahelises Valuutafondis ja otse loomulikult ka ÜRO ja ÜRO Julgeolekunõukogu reformeerimine on väga tähtis. ja peale selle on väga tähtis ka G kaheksa ümberstruktureerimine G kahekümneks ja ka OECD rolli tuleb tugevdada G kahekümne raames. tänane konverents keskendub just G kahekümne suurema rolliga rahvusvahelistes organisatsioonides ja struktuurides. ja nagu me kõik teame, G kakskümmend on mitteametlik foorum selleks, et avatud ja konstruktiivset dialoogi tööstus- ja siirderiikide vahel tugevdada, seda eriti just üleilmsetes võtmeküsimustes. G kakskümmend mängis ke-, keskset rolli ka üleilmse finants- ja majanduskriisis ja seda selle algusest peale kahe tuhande kaheksandal aastal ja me teame, see kriis ei ole veel möödas. sellest ajast saati G kakskümmend riigid on suurepäraselt koos töötanud selleks, et üleilmse finantssüsteemi ehm, kriisidele vastupidavust suurendada ja töötanud ka selle nimel, et tagada toiduainetega varustatuse kindlus ja samamoodi on võideldud ka protektsionismi vastu. tuleb ausalt tunnistada, et mitte kõik võtmealgatused, mida G kakskümmend on alustanud ja toetanud, pole praeguseks oma eesmärki saavutanud või neid pole isegi mitte täiel määral rakendatud, nagu näiteks Baseli protsessi ja viimastel aastatel on riiklikud huvid jällegi muutunud erinevatemaks ning äh, koostöövaim võtmetähtsusega riikides, mis G kahekümne esimesel tippkohtumisel väga selgelt välja tuli, on praegusel hetkel sattunud poliitilise ebatasakaalu äh, tormistesse tuultesse. tegemist on väga tõsise veaga G kahekümne riigid mängivad väga tähtsat rolli rahvusvaheliste suhete tulevases kujundamises. WTO juht Pascal Lamy, kunagine komisjoni volinik, on ka öelnud, et G kakskümmend on vastupidiselt kõikidele üldistele ettekujutustele äh, mitte maailmavalitsus, vaid tegemist on väga tähtsa kompleksse süsteemi osaga millel on ka veel teisi erinevaid osi. ehk teiste sõnadega võib öelda, et G kakskümmend võiks olla nagu erinevate ressursside katalüsaator, mis teiste rahvusvaheliste institutsioonide, organisatsioonide kaudu on võimalik panna käiku. G kakskümmend on olnud edukas aga see uus foorum on praegusel hetkel suure probleemi ees, tal on puudu legitiimsusest. ja te saate aru, et minu jaoks äh, Euroopa Parlamendi asepresidendi jaoks on just see küsimus eriti tähtis kes valib liikmed? ja kas G kahekümne juhid äh, vastutavad oma otsuste eest äh, igaüks ise või kõik üheskoos? kuidas äh, otsuste ettevalmistamine ja rakendamine toimub? seda nii riiklikes parlamentides kui ka rahvusvahelistes parlamentides üleilmse vastutustundliku juhtimise mudelite üle järele mõeldes toonitas Joosef Tais, Šveitsi president ja ÜRO Üldassamblee juht, et G kakskümmend on väga tähtis vahend selleks, et kiiresti ja keskendunult reageerida rahvusvahelistele suhetele, aga ta leidis ka, et selline reageerimine peaks toimuma ka väga tõhusa legitiimsuse kaudu. daamid ja härrad, kallid sõbrad, G kahekümnel on väga palju kasutamata potentsiaali. ja kohe kindlasti võib G kahekümnest saada uue üleilmse struk-, korrapoliitika alus ja väga palju sõltub meist, kui me seda koostööd välja töötame. ikka veel on väga palju puudu demokraatlikust legitiimsusest ja peale selle on, on praegusel hetkel ka suhted tasakaalust väljas kahekümne, kahe tuhande kümnendal aastal kohtusid G kahekümne parlamentide äh, presidendid esimest korda Kanadas, Ottawas selle kohtumise korraldas Kanada parlament selleks, et välja töötada nõuandev G kahekümne foorum. ja sellele kohtumisele toimusid uued kohtumised veel kahe tuhande üheteistkümnendal aastal Soulis ja kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal Riiades. ja viimasel kohtumisel oli mul endal au esindada seal Euroopa Parlamenti. tegemist on tähtsa algatusega aga minu arvates on tegemist ainult esimese sammuga demokraatliku dimensiooni loomisel G kahekümne jaoks. on täiesti selge, et see praegune G kahekümne riikide president, parlamendi presidentide foorum ei saa selgelt oma otsuseid läbi suruda, ja praegusel hetkel on keskendatud pigem valitsustevahelistele kohtumistele. ja Euroopa Parlament on selles küsimuses väga suurte eesmärkidega ülesanded endale püstitanud. meie soovime võtta endale juhtiva rolli selleks, et rahvusvahelised otsustusmehhanismid toetuksid rohkem ja rohkem parlamentidele. meie eesmärgiks on parlamentide presidentide kohtumis see muuta läbipaistvaks ja neile tagada ka parlamentaarne legitiimsus. parlamentide kaasamine ja demokraatlik legitimatsioon kuuluvad kokku. see tähendaks praktilises elus seda, et võõrustavad valitsus ja riigipead G kahekümne läbirääkimistel peaksid ka kohal olema ja et juhtiv ja juhtiv parlamendi president ka tippkohtumisest osa võtaks. mul on väga hea meel, proua suursaadik, et Mehhiko eesistumine nii Riadi kohtumisel kui ka tegelikult pärast seda kohtumist on üles näidanud väga palju avatust nendele ettepanekutele läbi viia reforme ja ma tänan teid selle avatuse eest. Need arutelud, mis meil täna siin toimuvad Euroopa Parlamendi erinevate valdkonnakomisjonidega ja tegemist on komisjonidega, mis tegelevad üleilmsete küsimustega, välisasjade komisjon, arengukomisjon, majandus- ja valuutakomisjon, Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjon, Keskkonnakomisjon. tegemist on küsimustega, mis on meie jaoks tähtsad ja meil on väga hea meel, et kõik üritavad välja töötada süsteemi, millega otsustele anda demokraatlik legitiimsus selle kõrval, et praegusest kriisist välja tulla, on ei ole tegelikult äh, G kahekümnel ühtegi teist võimalust endale saada demokraatlikku legitiimsust, kui ta ei ava oma äh, tööd äh, demokraatlikult valitud rahvaesindusfoorumitele ja kui ta ei taga kodanike kaasamist. ja on ilmselge, et, äh, et inimesed, kes kaasatakse, arvestavad oma töös ka oma isiklike kogemustega. enne kui me räägime siin reformidest, kutsun kõiki G kahekümne tippkohtumisel osalejaid enne ja pärast reisi tõesti ka mõtlema, milline on nende seisukoht ja kas nad ei peaks oma seisukohti oma koduriigi parlamentidega läbi rääkima. ta, tänan teid kõiki isiklikult ja soovin kõikidele osalejatele suurepärast konverentsi. ma tean, et praegusel hetkel valimiskampaania ajal ei ole Mehhikos olukord lihtne, ka Euroopas on asjad tavaliselt samasugused ei ole väga lihtne saata eh, valitsuse tippministreid eh, ja esindajad meie konverentsile, aga seda enam on mul hea meel, et te olete täna siia tulnud ja palun, teil on nüüd sõna. Muchísimas gracias, eh, señor vicepresidente. suur tänu, härra asepresident ma tahaksin äh, tänada kuue komisjoni liikmeid, kes on olnud äh, selle kohtumise korraldamise juures. Äh, need aastad, kus ma olen esitan-, esindanud Mehhikot Euroopa Liidu juures, on mul praegu esimest korda võimalus esineda sellisele äh, auditooriumile, kus on kuus erinevat komisjoni. tavaliselt on komisjone kaasatud äh, kõige rohkem kaks-kolm. nii et äh, suur aitäh veel kord, äh, et te täna mind siia kutsusite. tahaksin kasutada seda võimalust selleks, et rääkida mõningatest olulistest punktidest Mehhiko tööprogrammis, mis on juba selle aasta jooksul G kahekümne juures käivitunud samuti tahaksin ma teile rääkida täna meie tööprogrammi juhtpõhimõtteid, mis viivad meid kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal G kahekümne kohtumiseni Mehhikos. kuna Mehhiko on praegu G kahekümne eesistujariik, siis on meie ees väga keerulised läbirääkimised, kuna täna me oleme väga keerulises maailma majanduslikus olukorras. meie G kahekümne päevakorras on viis väga olulist prioriteeti, mille eesmärk on äh, tagada tasakaalu äh, erinevate meie poolt äh, seatud eesmärkide vahel. samuti on meil kesk- ja pika perspektiiviga eesmärgid, mille eesmärk on tagada jätkuvus mis puudutab äh, erinevate riikide, nii arengumaade kui arenenud riikide panust. kui äh, Mehhiko võttis üle äh, G kahekümne eesistumise, siis olid meie eesmärgid väga selged. nimelt meie ülesanne ei olnud tegeleda mitte ainult väga põlevate teemadega, mida mis nõuavad poliitilist tähelepanu kõikidelt riikidelt, aga samamoodi otsustasime me tegeleda nii kesk- kui pikemate eesmärkidega. nimelt püüame tagada jätkuvust ning äh, riikide lubaduste täitmist ka eelnevate tippkohtumiste juures äh, nagu ütlesin, siis mitte ainult ei kehti see tööstusriikidele ja arenenud riikidele, vaid ka arengumaadele. meie oleme seadnud viis eesmärki nimelt eh, majanduslik stabiilsus, mis tähendab eh, struktuursete reformide läbiviimist, eh, mis omakorda hoogustavad majandust ning loovad töökohti nagu te kõik teate, oleme me täna äh, maailma majanduses väga ebastabiilses olukorras ning seetõttu on vaja meetmeid selleks, et äh, tugevdada nii majanduskasvu kui ka luua kõrgkvaliteetseid äh, töökohti, sest need viimased on kasvu hoogustamiseks väga olulised. meil on vaja taastada usaldusväärsus ka erasektori silmis, selleks et majanduslikku stabiilsust saavutada ja tagada. samal ajal on aga vaja ka äh, Äh, rakendada struktuurseid meetmeid selleks, et tagada majanduskasvu ning jätkusuutlikku töökohtade loomist. Äh, meie teiseks prioriteediks on tugevdada finantssüsteeme ning äh, finantskaasatust suurendades tugevdada majanduskasvu Äh, oleme ka finantssektoris ja turgudel näinud äh, väga palju ebastabiilsust, seda ka arenenud riikide hulgas ning see kõik näitab väga selgelt, et meil on vaja põhimõttelisi reforme finantssüsteemi, süsteemi jaoks nii arengumaades kui arenenud maades. finantskaasatust on vaja suurendada, äh, on vaja inimesi koolitada ning kaitsta ka tarbijaid selleks, et vaesuse vastu võidelda. meie kolmas eesmärk on optimeerida rahvusvahelist finantsarhitektuuri, kuna me oleme üksteisest sõltuvas maailma majanduses, on meil vaja rahvusvahelisi finantsinstitutsioone eh, tugevdada. näiteks eh, Rahvusvahelist Valuutafondi selle tegevuse eesmärk on tagada ressursid selleks, et me saaksime toetada tasakaalukat ning jätkusuutlikku majanduskasvu. pärast äh, kahte äh, keskpanga juhtide ning äh, rahandusministrite kohtumist on jõudnud, jõutud kokkuleppele, et äh, ressursse tuleb suurendada neljasaja kolmekümne miljardi Ameerika dollari ulatuses ning selle raha kasutamise eesmärke tuleks ka äh, paremini fokusseerida. meie neljas eesmärk on toiduohutuse tagamine ning äh, tarbijahindade ebastabiilsuse vähendamine, seda eriti just toor, toorme vallas see on väga oluline, sellepärast et me oleme näinud maailmaturul ja põllumajandussektoris väga suurt tarbijahindade kõikumist ning see mõjutab eelkõige äh, vaesemate riikide elanikkondi. mis puudutab meie neljandat eesmärki, on äh, Mehhiko president öelnud, et toiduhindade hinnatõus on äh, tõstnud vaeste inimeste arvu kogu maailmas pärast arengutöögrupi kohtumist äh, algatati äh, mitmeid äh, algatusi selleks, et investeeringuid suurendada erasektori, erasektoris ning need investeeringud olid suunatud just kõige haavatavamate gruppide olukorra parandamisele erinevates riikides. samuti oli meie jaoks oluline toetada väiketootjate tegevust viies prioriteet meie eesmärkide hulgas on kliimamuutuste vastane võitlus ning jätkusuutliku arengu toetamine. see prioriteetne tegevusvaldkond on ehk äh, eristab ehk Mehhiko eesistumist teistest G kahekümne eesistumistest, sest meie usume väga oluliselt, et tänane majanduskasvu mudel vajab Äh, ülevaatamist. Äh, kuna meie majanduskasvu mudel praegu mõjutab väga halvasti keskkonda, me leiame, et äh, see kõik mõjutab oluliselt meie ühiskondlikku arengut ning edaspidist majanduslikku arengut. me oleme keskendunud traditsioonilistele valdkondadele, aga samas püüame leida innovatsiooni, kasvu äh, uurimis- ja teadustegevuse mm, mõjutamiseks uusi meetmeid. ning me tahame, et meie olulised eesmärgid läbiksid G kahekümne erinevaid töörühmi ning kõik need töörühmad leiaksid Eh, erasektori ning turgude jaoks eh, olulisi muudatusi. Eh, kaheksa olulist sammast on meil fossiilsete kütustest sõltuvuse vähenemine, jätkusuutlik taristu, toiduohutus, koordinatsioon ja arendustegevus, töökohad, finantssektori toetamine, samuti loome me uusi sünergiaid ning me kindlasti ei taha, et meie töö äh, dubleeriks teiste rahvusvaheliste äh, organisatsioonide tööd, näiteks Rio pluss kakskümmend konverents, äh, mis leiab osad kohe peale G kahekümne tippkohtumist Los Caboses. samuti vaatame me erinevate riikide jätkusuutlikku arengut. Mehhiko eesistumise puhul oli väga raske teisi üheksateist liiget G kahekümnes mõjutada äh, selles suunas, et nad leiaksid, et roheline areng ja kasv on väga oluline mm, teema, mida kõik peaksid järgima. roheline areng ei tähenda mitte ainult kliimamuutuste vastast võitlust, võitlust, vaid see tähendab ka sellist majanduskasvu, mis peab silmas eh, hea keskkonnaolukorra. Mehhiko on veendumusel, et G kakskümmend peab tegutsema selleks, et toetada majanduskasvu ning arengut kõikides riikides. sest ainult läbi koordineeritud eh, ühtse tegevuse saavutame me meile endale seatud eesmärgid ning äh, saame vastata ka väljakutsetele, mis on meie ees. ning äh, sel samal põhjusel otsustasime me kutsuda ka mitmed regionaalse tähtsusega riigid, äh, näiteks Etioopia, Tšiili, Beniin ja teised, meie G kahekümne tippkohtumisele selleks, et need riigid saaksid osaleda meie diskussioonides erinevate eesmärkidega töötamiseks oleme me välja arenenud kõike kaasav äh, päevakorra, äh, meil on toimunud ministeeriumi tasemel kohtumisi, nagu juba öeldud, siis Keskpanga ja finants, äh, rahandusministrite kohtumised, et äh, majandusministrite kohtumine on toimunud, äh, samuti äh, sotsiaal- ja tööhõiveministeeriumi esindajate kohtu, kokkusaamised on toimunud ning kohtunud on ka põllumajandus- ja kultuuri- ning turismiministrid. samuti on, oleme korraldanud kohtumisi erinevate rahvusvaheliste organisatsioonide ning maailma riikidega, oleme kutsunud akadeemikuid, mõttekodasid, meid, äh, erinevaid ärijuhte meie kohtumistesse. B kakskümmend ärijuhtide äh, kaasamist oleme samuti juurutanud G kahekümne juures ning äh, ka noorte liidritega oleme korraldanud erinevaid kohtumisi, rääkinud ka vabaühendustega. ning Mehhiko on asutanud arenguvaldkonnas puhtat puhaste tehnoloogiate valdkonnas, korruptsioonivastase võitluse valdkonnas mitmeid uusi töörühmi. ning erinevate kohtumiste kokkuvõtteid arutatakse kaheksateistkümnendal ja üheksateistkümnendal juunil G kahekümne äh, tippkohtumisel Mehhikos. mis puudutab äh, arenguküsimusi, siis äh, mai alguses toimus kolmas töörühma kohtumine, seal arutati G kahekümne rolli rahvusvahelises arendus, arengutegevuses ning võeti vastu mitmeid prioriteete, sealhulgas toiduohutus, taristu parendamine ning roheline kasv. teised valdkonnad, mida me oleme samuti käsitlenud, kahe tuhande kümnendal aastal oli meie alguspunktiks see, et me peame toetama jätkusuutlikku kasvu, äh, seda vähem arenenud riikide tarvis. meie grupp kohtus äh, vabaühenduste esindajatega ning me arutasime arenguküsimusi just jätkusuutlikkuse vaatenurgast. Need eesmärgid, mida Mehhiko on G kahekümne päevakorda seadnud, saavad loodetavasti ka positiivse jätku mitte ainult G kahekümne liikmetele, vaid kogu rahvusvahelisele kogukonnale. G kahekümne eesistujana on Mehhiko äh, panustanud kogu oma energia sellele, et äh, parandada seda väga tõsist äh, majanduslikku ning finantskriisi, kus maailm täna on. aga samal ajal püüame me vaadata ka neid meetmeid, mida on võimalik võtta selleks, et äh, säärast kriis tulevikus vältida. praegune kriis Euroopa Liidus on olukord, mis mõjutab kõiki, mitte ainult eurooplasi, äh, vaid kõiki, sellepärast et me elame üleilmastuvas maailmas. president Calderon ütles hiljuti, et kui paat läheb põhja, siis meie läheme koos sellega. ja seetõttu ongi just vaja äh, koostööd ja rahvusvahelist solidaarsust äh, tänases raskes olukorras. Äh, lugupeetud härra asepresident, olen hoolikalt kuulanud teie sissejuhatavat sõnavõttu G kahekümne olulisusest Euroopa Parlamendi kontekstis ning ma tulen väga hea meelega ka pärast G kahekümne tippkohtumist teie ette selleks, et rääkida, mida täpselt tippkohtumisel arutati ning kas seda vaadata, kuidas parlamendid kogu maailmas, sealhulgas ka Euroopa Parlament, saab panustada sellele, et äh, tagada, et äh, need järelmid ka praktikas rakenduvad. suur aitäh teie sissejuhatava sõnavõtu eest, suur aitäh, et leidsite aega, suur aitäh äh, lahkete sõnade eest. ja nüüd me alustame esimese paneeliga ning mulle teeb suurt head meelt, et väliskomisjoni asepresident Äh, härra Pasku äh, on esimese paneeli juhatajaks. Äh, ma väga soojalt tervitan teid siin ning tänan teid väga teie abi eest, sellepärast et härra Prokk ei ole siin. suur aitäh, teil on nüüd sõna All right, thank you very much. Let's not waste time because we are suur tänu, ärgem hakkem aega raiskama, sellepärast et oleme juba ajakavast pisut maha jäämas. alustame oma esimest paneeli, mille pealkirjaks on, millised on kahekümne esimese sajandi juhtimisega seotud väljakutsed. meie äh, auväärt külalised ja kõnelejad on kohal, proua Gabriela Ramos, härra äh, Daniel Rajaderi ja härra Daniel Gross ja suur tänu neile tulemise eest ja kaks Euroopa Parlamendi liiget, härra Gunnar Hökmark ja härra Teeva Äh, vastavad äh, meie auväärt külalistele pärast nende sõnavõtte. kõigepealt äh, annan teile sõna kümneks minutiks, kõige esimesena proua Gabriela Ramos. palun, teil on sõna teie sissejuhatavaks sõnavõtuks. suur tänu! härra Pašku, tõesti suur rõõm on meil olla siin Euroopa Parlamendis ja rääkida äh, tänase konverentsi peateemal ja äh, härra Beran Mehhikost on siin kohal ja me saame täna rääkida kõik koos milliste, sellest, milliste väljakutsetega me seisame maailmas silmitsi seisjase juhtimisega ja miks siin peaks rääkima OECD, sellepärast et G kakskümmend on kutsunud üles rahvusvahelisi organisatsioone end toetama analüüsi, poliitilise analüüsi äh, teel, äh, seda seost erinevate väljakutsetega, kas äh, poliitilises raamistikus, julgeolekuga seoses, sotsiaalküsimustega seoses ja OECD osales juba Pittsburghi kohtumisel ning nüüd teeme tõsist koostööd Mehhiko eesistujaga ja meil on väga hea meel olnud nendega koostööd teha iseäranis teemal, mis puudutab rohelist majanduskasvu ja meie jaoks on see tähtis teema maailma majanduses. tuleb tunnistada, et kui me küsime üksteiselt, miks meil on vaja sellist tugevdatud koostööd maailma tasandil, siis äh, selle sellele küsimusele vastamiseks tuleb lihtsalt silmad lahti teha, vaadata, kuhu me jõudnud oleme, meie G kahekümnel on väga palju ülesandeid, meil on erinevaid probleeme maailma majandusega seoses ja ikka äh, räägime me pankade päästmisest, ikka äh, räägime me finantsvõimendusest, ikka räägime me äh, riigivõlgadest ja rää... ma pean ütlema, et need teemad on ikka meie päevakorras tähtsal kohal juba viis aastat pärast kriisi algust ja me peaks, oleksime pidanud need küsimused juba varem lahendama me lootsime, et eelmise eesistumisega on kiireloomuline kriis selja taha jäädud ja me saame keskenduda majanduskasvu soodustamisele ka Mehhiko tippkohtumise puhul loodame, et kriis jääb meie selja taha ning äh, kuid tunneme, et olukord muutub päev-päevalt halvemaks. olen olnud mitmetelt saadikute kohtumisel, äh, mille mehhiklased on korraldanud ja viimasel kohtumisel äh, käsitlesime meie majandusanalüüse kahekümne esimesest maist ja pidime tõdema, et hoolimata sellest, et majanduses Ameerika Ühendriikidel ja Jaapanil lähevad asjad paremini, Euroopa on siiski maha jäänud ning see seab ohtu kogu maailma majanduse ja riskid ei ole kuhugi kadunud, olukord meie arvates muutub iga päevaga üha hullemaks ja meil on vaja täiendavaid meetmeid lisaks nendele, mida Euroopa Liidus on juba võetud ja loomulikult Euroopa peab andma endast parima, et äh, olukorda päästa, kõik võimalikud finantsressursid tuleb mobiliseerida ning tuleb tõdeda, et tõesti Euroopal on neid ressursse, mis aitaksid olukorda lahendada ja ning äh, maailma majandust äh, palju kindlamasse seisu aidata Äh, tugevdatud juhtimine, siinkohal äh, tahaksime me kolmetasandilist äh, süsteemi. kõigepealt me peaksime kogunema selleks, et ühiselt, kollektiivselt, tõhusalt tegutseda, mida see peaks tähendama, G kakskümmend on tõhusalt suutnud majandusruume koondada kriisiküsimuste lahendamiseks kuid kui me räägime maailma majanduse juhtimisest, majanduskasvu teele, kollegiaalsest juhtimisest, siis on see koostöö märkimisväärselt raskendatum. me ei peaks lahendama mitte ainult kriisiolukordi, aga peaksime ka majanduskasvu, pikaajalist majanduskasvu soodustama ja tugevdama selle kasvu aluseid. me peaksime uusi kasvuallikaid määratlema, sellepärast et kõik ei sõltu mitte ainult kriisust, kriisist, millega me silmitsi seisame, vaid kõik sõltub äh, ka sellest, äh, millised on kriisi pikaajalised äh, mõjud järgnevate aastate ja aastakümnete jooksul. uued majanduskasvu allikad on vajalikud ja oma ministrite kohtumisel esitasime mitmesuguseid ettepanekuid, mis aitaksid parandada tööturul oskuste taset, ka meie noorte oskuste taset ja samuti juunis rääkisime soolisest võrdõiguslikkusest, usume, et naiste osalemine majanduses suuremal määral oleks täiendavaks kasvuallikaks, rääkisime ka ka majanduskasvuga, arenguga seotud küsimustest, teadmistepõhistest kvalifikatsioonidest ja nii edasi ja nii edasi, aga kõigepealt tuleb lahendada see keeruline olukord, millega me praegu silmitsi seisame ja loomulikult oleks meil vaja tõhusat juhtimist, mis tegutseks ühiselt ja G kakskümmend üks ja G kahekümne pluss on see, et G kakskümmend esindab ennast ise G kakskümmend maailma majanduse juhtimise foorumina. Äh, G kahekümne liikmed ütlevad, et meie esindame iseennast, kui ma nendega räägin, me ei kavatse esindada mitte kedagi teist väljaspool seda gruppi ja G kakskümmend, G kahekümne suurim teene maailma ees võiks ollagi see, et äh, tuleb kanda hoolt majanduskasvu eest, kaheksakümmend protsenti maailma SKP-st tuleb tegelikult G kahekümne maadest, nii et ükskõik, mida nad teevad, see igal juhul mõjutab maailma majanduse arengut tõsiselt äh, ning kogu maailm võib sellest kasu ammutada. nii et loomulikult äh, see G kahekümne liidrite kohtumise, äh, kohtumine on äh, maailma majandusjuhtimises suur samm edasi ja, ja see on andnud kõige olulisematele otsustajatele öö, oma hääle öö, ja selline kogu on samuti hallatav OECD loomulikult ei juhi poliitilist protsessi, juhivad G20 riigid, äh, eesistuja, aga me näeme, kui raske on saavutada konsensust ja kui keerulised on läbirääkimised sellel tasandil, kuid äh, selle grupi koondamine ja ühistöö ja otsuste tegemine, ettepanekute tegemine on oluline, sageli on tegemist raskete otsustega, millele eelnevad väga rasked poliitilised äh, läbirääkimised. mis puudutab legitiimsust, siis legitiimsuse puhul ma arvan, et nagu ma juba ütlesin, et tegemist on grupiga, mis esindab iseennast, grupiga, mis on osaks märkimisväärsemalt laiemast maailma juhtimise struktuurist, nagu saadik juba mainis, kui me räägime rohelisest majanduskasvust, siis roheline majanduskasv ei hakka kogu ÜRO kliimamuutuse vastase võitluse süsteemi asendama maailma kaubanduse küsimuses G20-l, samuti äh, kõikides teatistes, kõikides kommünikeedes, nad toetavad juba WTO loodud protsessi, WTO on tõhus maakaubandusega tegelev organ aga äh, reaalsus on selline, et ükskõik äh, millised otsused G kakskümmend teeb kaubanduse osas, need on olulised, sellepärast et tegemist on oluliste osapooltega ja, ja kui G kahekümne riigid ei hakka arutlema selle üle, kui palju kliimamuutust äh, tuleb vähendada ja, ja nii edasi ja nii edasi, vaid keskenduvad sellele, kui palju me tahaksime keskkonnamakse rakendada, kui palju me tahame kaotada Äh, riigi toetusi ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi ja siis on tegemist konkreetsete ettepanekutega äh, ja ei hakata esi-, töötama mingisuguse äh, konkreetse päevakorra ja programmi kallal, mis kuulub teiste pädevuste, teiste organisatsioonide pädevusse. tegemist on ka koguga, kes teeb koostööd teiste kogudega öö, ning konsulteerib erinevates valdkondades teiste foorumitega. üldiselt ütleksin, nagu härra Karas juba alguses mainis, et äh, G kahekümne saavutuste nimekiri on äh, ühelt poolt hea, aga ühelt poolt mitte. Äh, kriisi on õnnestunud vältida kõige olulisemad osapooled maailma majanduse arengu seisukohast on koondatud kuid G kakskümmend seisab veel silmitsi väljakutsega, kuidas maailma majandus säästvamaks, jätkusuutlikumaks muuta. ja siinkohal ma pean Euroopa Parlamendis ütlema, et kõik küsimused tuleb sellesse arutelusse kaasata. Euroopa otsuseid langetatakse Euroopa Liidus, Euroopa Komisjon, teised asjakohased organid tegelevad sellega, kuid ka G kakskümmend peab saama rääkima nendest küsimustest ja, ja mitte ainult Euroopa ei suhtu sellesse vastumeelselt sageli, alati kui me räägime mingisugustest kõrvalekalletest, siis äh, on mitmeid majandusruume, kes, äh, kellele ei meeldi, kui nende küsimusi hakatakse analüüsima, kuid ma arvan, et me peaksime asjadest rääkima õigete nimedega ning püüdma leidma lahendusi. G kakskümmend peab olema mõtestatum kogu kui siiani see protsess ei ole lihtne, sellepärast et väga lihtne oli ainult, me kõik hakkame siin stimuleerima, kõik hakkame soodustama äh, majanduskasvu, äh, kõik said oma paketid omal ajal vastu võtta, ja nüüd on kõikidel majandused ähm, väga erinevates äh, olukordades, poliitiline surve majandusele on erinev ning kollektiivne tegutsemine ei ole teab mis lihtne. Äh, ja sugugi mitte nii lihtne kui äh, otse kriisiga silmitsi seistes, nii et edu me oleme saavutanud, väga palju on siiski veel saavutada, aga ma arvan, et maailm on parem koht G kahekümnega, kui ta oleks ilma G kahekümneta Mm, suur tänu. tõesti, kui võimu äh, hakatakse ümber jagama, siis äh, luuakse kohe ka struktuur, äh, mis seda võimu peaks alal hoidma. meie võimujaotus on pärit teisest maailmasõja aegsetest aegadest. asjad on muutunud, võimujaotus on muutumas ja G kahekümne puhul on hea see, et G kakskümmend ei proovi olemasoleva võimujaotuse struktuuri asuda kummutama, vaid püüab luua uue foorumi nendele riikidele, kes on äh, saavutanud äh, uued võimu, äh, uue võimu ulatuse um,. härra Daniel Kross kui olen sõltumatu vaatleja, siis võib-olla olen ka vähem diplomaatiline ja ütlen oma arvamuse selgemalt välja. mina leian, et G kakskümmend on tõesti kasulik foorum, kuid äh, tuleb tunnistada, et mul on väga raske ette kujutada, kuidas oleks võimalik maailma majandust äh, juhtida välja sellest suurest kriisist. Ähm, arvat-, mina leian, et tõesti oli vajalik riigipead äh, kokku tuua ja leida ühine joon, aga pärast seda, kui äh, kõige õudsem kriis on möödas, siis igaüks läks koju ja vaatas, kuidas temal oleks siiski mõistlik äh, riiklikest huvidest lähtudes edasi tegutseda. kuid see on tõesti õige, mida te ütlesite, et äh, G kakskümmend ei sekku juba praegu olemasolevatesse toimivatesse struktuuridesse ja selle kõrval on ka IMF, mis tõesti iga päev midagi ka ära teeb ähm, kriisi sest väljatulekuks. Ähm, ja mina pidin siin ähm, esitlema uuringut, mille viisime läbi Euroopa Parlamendi tellimusel just selle kohta, kuidas euroala on esindatud. me rääkisime sellest erinevates foorumites, kuid täna tahaksin keskenduda just IMF-ile, sellepärast et see on see institutsioon, mille kaudu on tõesti võimalik ka midagi muuta. Lorenzo hiljem räägib kindlasti ka konkreetsetest ettepanekutest ja need ettepanekud on tehtud varem ja meie lä-, läheme nendes jälgedes edasi. IMF-i põhimõtteks on see, et äh, IMF-i riigi, liikmeteks on riigid, sellepärast et IMF tegeleb äh, fiskaalpoliitikaga. ja IMF-i, nagu nimigi ütleb, äh, see on põhiliselt fiskaalküsimustega tegelev organisatsioon euroalat ei ole võimalik IMF-is esindada just sellepärast, et eh, see ei tegele fiskaalküsimustega, rahaküsimustega tegeleb Euroopa Keskpank Euroopa Liidus ja Euroopa Keskpank eh, on IMF-is vaatleja, kuid IMF tegeleb fiskaalküsimustega ja Euroopa Liit, euroalal ei ole eh, küs-, pädevust fiskaalküsimustes. ma ei tea, kas see nüüd halb või hea uudis, Need asjad on muutumas, sest on loodud äh, erinevad äh, stabiilsusmehhanismid äh, ja räägitakse üha rohkem ka eelarveliidust ja uutest sammudest selles suunas. ma ei taha ette ennustada, kuidas need asjad lähevad, on kohe kindlasti väga palju erinevaid kohtumisi, kus selle peale mõeldakse, kuid on täiesti selge, et euroala on praegusel hetkel liikumas ka eelarvepädevuse sisseviimise poole. nii et meie ettepanek oleks lihtne. liik-, euroala liikmesriikide eelarve huvid võiksid olla IMF-is ESM-i kaudu seotud stabiilsusmehhanismi kaudu seotud. tegemist oleks siis institutsiooniga, millel oleks ka rahvusvahelise õiguse kaudu selge legaalne identiteet. ei ole vaja mitte mingeid uusi põhikirju, vaid on vaja lihtsalt ametlikku kokkulepet euroala riikide vahel, et ühest hetkest peale äh, nende huvisid IMF-is esindatakse Euroopa stabiilsusmehhanismi kaudu ja Euroopa stabiilsusmehhanismi esindab siis äh, selle direktor, ükskõik kes selleks ka siis poleks ja tegem-, ja temale antakse poliitilisi juhiseid ja seda teevad siis põhimõtteliselt euroala rahandusministrid, kes on siis ka ESM-i ähm, juhatuses. nii et te tegelikult näete, kuidas tulevikus oleks võimalik euroala esindada. ja otse loomulikult võib äh, arvestada ka mitmete liikmesriikide ettepanekutega, kus öeldakse, et ESM ja rahandusministrid ja Euroopa Keskpanga juhid äh, nimetaksid siis äh, Euroopa Liidu esindaja seal oleks võimalik siis erinevad äh, keskpankade juhid kaasata, nagu näiteks Saksa liidupanga juhid ja teistes riikides on ka sarnased pangad olemas, nii et see oleks siis äh, minu ettepanek jõudmaks selle eesmärgini, kuidas või milliseid muutusi tuleks teha selle eesmärgini jõudmiseks. siin võiks teha väga palju ilma, et lepinguid muuta muuhulgas. tuleks äh, Brüsselis luua komisjon, mis oleks siis euroala töörühma all komisjon, tegemist oleks siis liikmesriikide ametnikega, kellel on piisavalt pädevusi ka koduriigis, nii et nad saaksid oma arvamust rahandusministritele avaldada ja nad peaksid siis väga tihedalt jälgima seda, mis toimub IMF-is, et nad peaksid kord kuus, mitte ainult kord kuus, kohal käima, vaid nad peaksid kohtuma tõesti iga nädal mitu korda kohtuma selleks, et teada saada täpselt, mis IMF-is toimub ja selleks, et äh, välja töötada ühiseid seisukohti. me teame, et äh, praktikas on ühiseid seisukohti väga raske välja töötada, eriti kui tuleb väga palju otsuseid väga lühikese aja jooksul vastu võtta nii et meie ettepanekuks oli lihtsalt teha üks väga lihtne protseduuriline muutus äh, see allkomisjon, see töörühm saaks sekretäriaadi, seal peaks olema ka piisavalt inimesi, kes siis kogu aeg jälgivad IMF-i tegemisi ja selle, see sekretäriaat teeks siis ettepanekuid. ja kui enamus ei nõustu sekretäriaadis nende ettepanekutega, siis võiks lihtsalt kokku leppida, et mitte keegi IMF-is äh, teatud küsimusi ei tõstataks kuid on, alati on muidugi ka võimalus enne IMF-i äh, kohtumisi siiski kokkuleppele jõuda ja siis võiks IMF ka Euroopa euroala hääled, äh, hääle ära kuulda. peale selle on veel üks võimalus, võiks lihtsalt kokku leppida, et need äh, selle allkomisjoni sekretäriaadi ettepanekud vaadatakse üle, seda küll mitte siis, kui kvalifitseeritud häälteenamus oleks selle vastu. sellist äh, menetlust on ka varem kasutatud ja see oleks ka võimaluseks euroalal leida ühine hääl ilma, et oleks vaja palju juriidilisi muutusi sisse viia. ja on täiesti selge, et kogu see allkomisjoni töö peaks siis olema seotud ka Euroopa Parlamendi tööga aga ma eeldan, et sellel kojal on siin piisavalt eksperte selleks, et järgi, jälgida seda tööd nii et kokkuvõttes minu ettepanekuks oleks, et praegusel hetkel Euroopa Liit ei ole väga hästi rahvusvahelisel areenil esindatud ei mitte G kahekümne raames ega ka mitte IMF-i raames, kuid oleks võimalik väga palju edusamme ära teha praegu eksisteeriva raamistiku raames ja on täiesti selge, et euroalal on selge fiskaalraamistik ja on näha, et on äh, institutsioone, milles võiks euroalat ametlikult esindada. seda ka siis IMF-is, see nõuaks teatud äh, juriidilisi muutusi, küll mitte lepingus ja siis, kui see oleks tehtud, siis võiks konkreetsemalt mõelda, kuidas selles suunas edasi liikuda. suur tänu! suur tänu, härra Kross, need on tõesti asjad, mille üle järele mõelda, ütleb härra Pasku. ja nüüd äh, Daniel Boiber, teil on sõna, palun. Uh, suur tänu, härra juhataja ja suur aitäh, et äh, kutsusite välisteenistuse arvamust avaldama G20 teemadel. Äh, tavaliselt meie käest selliseid asju küsita, aga teema on kindlasti huvitav ja äh, minu arust äh, G20 kogu eesmärgide päevakord on väga oluline teema ning tuleviku tarbis ka väga oluline. mitmepoolsete rahvusvaheliste lahenduste pakkumine ühtsetele probleemidele on ilmselt Euroopa Liidu integratsiooni üks alustalasid ja sellepärast on meil võimalik pärast Lissaboni lepingut edasi liikununa äh, jagada oma kogemusi ka rahvusvahelisele üldsusele, sealhulgas G kahekümnele. Äh, selge on see, äh, juhtimine on killustunud ning tõeline üleilmne juhtimine on tegelikult veel asi, mida on vaja saavutada. meil on vaja tugevdada Äh, üleilmseid ühtseid väärtusi ühel tasandil. see ongi meie eesmärgiks selleks, et tagada äh, üleilmset julgeolekut, rahu ja jõukust ning jagada üleilmastumise hüvesid ka kõikide osapoolte vahel ning äh, jagada neid hüvesid võrdsemalt kui siiani. üleilmsete väljakutsete nimekiri on pikk, kõikide nendega tuleb tegeleda näiteks majandus- ja finantskriis, nagu juba kolleegide poolt mainitud, toiduohutuse tagamine, vaesusevastane võitlus, kõik need eesmärgid on ka meie tegevuskavas. ning äh, loomulikult äh, on vaja ka üleilmset vastust kõikidele nendele küsimustele. Äh, meie välisteenistuse osas saame ka pakkuda omapoolsed lahendused. ma ei ma ei hakka siin konkreetsemalt rääkima G kahekümne tulevasest tippkohtumisest Mehhikos, eesmärkidest juba mm, proua suursaadik rääkis ning siin on aspekte juba, mis on täna töös ja need on ka äh, märtsi nõukogul olnud äh, arutelul ning äh, kahekümne viiendal mail ka president Van Rompuy ja Mm, president Barroso nendel teemadel rääkisid, nii et ma ei lähe siia detailidesse, aga ma tahaksin rääkida G kahekümnest ja üleilmsest juhtimisest, äh, nii nagu eelnevad kolleegid on juba öelnud. välisministrite mitteametlikul kohtumisel Las Coboses äh, selle aasta alguses äh, räägiti ka nendel teemadel ja Katrina Stun oli selle kohtumise osaks, teda kutsuti sinna kohale sellepärast, et G kakskümmend liigub äh, õiges suunas äh, selleks, et nende teemadega tegeleda ja kuna sellise kohtumise näol oli tegemist esmakordse äh, sellise üritusega, siis oli väga hea, et meid kutsuti. Las Koobuses räägiti ka rohelisest majanduskasvust ning inimarengust üldisemalt ning traditsioonilisemad poliitika eesmärgid üldse päevakorras ei olnudki, see oli väga meeldiv. ja Catherine Ashton pidas kõne rääkides, kui oluline on G kahekümne kui institutsiooni roll tänastele küsimustele vastamisel. näiteks kuidas tegeleda Iraani ja Süüria küsimustega G kahekümne raamistikus ning äh, Catherine Ashton rõhutas ka äh, rahvusvahelise koostöö olulisust Araabia kevade taustal. Los Coboses ei tehtud äh, formaalseid järelmeid sellest kohtumisest, aga ühis teatis sellegipoolest kirja pandi ning oluline on see, et teemad nagu toiduohutus, jätkusuutlik areng ning energia, sealhulgas ka roheline majanduskasv, äh, ei ole mitte üksteisega seotud teemad, aga neid on vaja analüüsida ka koos, külg külje kõrval äh, rahvusvahelise üldsuse poolt, selleks et leida äh, hea lahendus. ja minu arust on see väga oluline osa sellest kommünikeest. teine element on see, et majanduspoliitilise ning äh, julgeoleku teemad on omavahel väga lähedasti seotud. sellepärast äh, on oluline äh, seada sisse need ühised eesmärgid, et neid siis ka üleilmsel tasandil seirata. samuti on vaja jätkata tööd selleks, et reformida mitmepoolseid rahvusvahelisi institutsioone tänases olemasolevas raamistikus ning läheneda nendele küsimustele pragmaatiliselt. aga ei tohiks kindlasti eh, jätta märkamata edas, edusammude eh, võimalikkus nendes valdkondades, kus abi ja lahendusi on praegu kõige kiiremini vaja. Ehm, edasi on vaja valvsalt seirata riikide poolt võetud kohustusi nii G kahekümne raames kui ka teiste rahvusvaheliste organisatsioonide kontekstis. kuna riikide poolt välja öeldud lubadused ei ole leidnud veel terviklikku täitmist ja nende küsimuste suhtes me peame kindlasti ka edaspidi valvsad olema. ning kohtumisel räägiti ka sellest, kui oluline on äh, ennetav diplomaatia selle asemel, et äh, tegeleda reaktsioonilise diplomaatiaga. nii et äh, Mehhiko äh, suursaadik siin ütles väga selgelt, et meil on vaja nii lühiajalisi eesmärke kui ka pikaajalisi eesmärke, mis ei oleks suunatud ainult tänase kriisi lahendamisele. kokkuvõttes Catherine Ashton leidis, et kohtumine oli edukas Äh, Mehhiko äh, näitas, et riik on äh, pühendunud ähm, innovatiivsetele algatustele, vaesuse väljatõrjumisele ning kõikidele nendele teemadele, mis Los Cobose tippkohtumisel nüüd arutluse tulevad. mitmed ähm, riikide esindajad soovitasid ka sellise kohtumise vormi kordamist. ma arvan, et praegu ei ole selle kohta veel otsust tehtud ning ma ei tea ka, mis järgmisel aastal äh, Venemaal plaanis on, ähm, ehk korraldatakse sääraseid kohtumisi veelgi. nii et kõik hästi siiamaani, aga mida edasi teha? Mm, mitteametlikud äh, järeldused mitteametlikult kohtumiselt äh, näitavad, et äh, Euroopa Liidu lähenemine on äh, mitme, mitteametliku kohtumise järeldustega täielikult kooskõlas ning meie peame vaatama, kuidas me saame äh, debatti veelgi hoogustuda, eriti seda arutelu, mis puudutab legitiimsust, jätkusuutlikkust G kahekümne kontekstis. ma arvan, et see on üks olulisemaid teemasid. teatud riigid arvavad, et G kakskümmend on iseennast äh, postile seadnud äh, organisatsioon ning äh, kritiseerib ähm, seda et, et kaheksakümmend protsenti maailma SKT-st nad toodavad, aga ainult kahtekümmend protsenti riike on kaasatud. Ähm, need riigid arvasid, et legitiimsem oleks suurem riikide grupp kokku kutsuda ning küsimus eh, siinkohal, kuidas tagada, et eh, G kakskümmend on legitiimne, ma arvan, et see on kindlasti akuutne küsimus, mida esitada. kuidas edasi, ei ole veel selge, aga ma arvan, et arutelud eh, sellel teemal on alanud. välisministrite mitteametlikul kohtumisel tõid ministrid välja mitmeid aspekte. selge on see, et G kakskümmend ei tohiks asendada neid tegevusi, mida teised rahvusvahelised organisatsioonid on juba ette võtnud, näiteks ÜRO aga pigem peaks G kakskümmend toetama poliitilist juhtrolli selleks, et eh, erinevates rahvusvahelistes organisatsioonides riigid omavahel kokkuleppele jõuaksid. ning loomulikult eh, tõhusus on ka väga oluline küsimus. Eh, erinevad eriarvamuses, eriarvamused, nii nagu me näeme seda ÜRO-s, eksisteerivad ka G kahekümnes Äh, ida-lääne vahel on siin eriarvamusi, muidugi ei ole need nii terevad, teravad kui kolmkümmend aastat tagasi, aga eriarvamused sellegipoolest on olemas. Äh, räägitud sai ka ÜRO äh, Julgeolekunõukogu püsiliikmetest ning välispoliitika tarvis on need äh, loomulikud Julgeolekunõukogu alalised liikmed väga olulised. Äh, nii et äh, millised on siis kokkuvõtted mitteametlikust kohtumisest? kõigepealt on väga keeruline universaalsust ja legitiimsust ÜRO puhul kokku panna. Põhja-lõuna lõhed on ning et Äh, tänases maailmas on vaja leida ühistele probleemidele tõepoolest äh, mitmepoolseid rahvusvahelisi lahendeid. Äh, G kahekümne ja ÜRO struktuur, rahvusvahelised organisatsioonid, mis tegelevad rahandusega ja nii edasi, neid kõiki peaks juhtima see mm, juhtprintsiip, et nad täiendavad üksteist ning et tööjaotus on ähm, korralikult jaotatud ÜRO on kõige edumeelsem äh, rahvusvaheline organisatsioon maailmas, äh, see kaitseb äh, demokraatiat, vähemuste õiguste kaitset, konfliktide rahumeelset lahendamist, see kõik peaks olema üleüldiselt multilateraalse poliitilise süsteemi osa maailmas. vastusena majandus- ja finantskriisile tuleb taastada usaldus ning äh, Euroopa peab olema siin juhtrollis. Euroopal on väga palju pakkuda ning Lissaboni lepinguga mm, antud äh, õigused ja roll äh, peavad olema meie juhtlõngaks ka rahvusvahelise üldsuse juhtimisel. nimelt peame vastama küsimusele, kuidas üleilmset välispoliitikat kõige paremini juhtida, mitte ainult formaalselt, aga ka oluliste sisuliste ideeliste panustega. Euroopa Liit peab olema äh, üleilmse juhtimise debati äh, eestvedaja äh,. ma olen nõus, mida sellega, mida härra Karas siin sissejuhatavas sõnavõtus ütles, nimelt, et Euroopa Liit on ja oli äh, oluline osaleja äh, ning äh, üleilmsete protsesside juhtimine ei ole meile mitte lihtne väljakutse, aga ma usun, et me suudame sellega toime tulla. suur aitäh, nüüd anname sõna olulistele kolleegidele, kõigepealt äh, härra Gunnar Höökmark, kes on äh, üleilmse majandusjuhtimise raportöör, väga oluline teema, mida siin arutasime, ning palun annan teile nüüd viieks minutiks äh, sõna ja seejärel saab sõna äh, härra Teeva. Äh, härra Kross pidi kahjuks lahkuma, vabandas kõigi ees, aga ka härra Sarjus Volski, kes pidi ka täna üles astuma, ei saa kahjuks teiste kohustuste tõttu tulla, aga nüüd saab sõna härra Hökmark. suur tänu! ja ma arvan, et siin on räägitud G20-st, selle olulisusest, legitiimsusest äh, ning ma arvan, et see sõltub sellest, millised on selle südamed, kogu sidemed äh, IMF-i ja äh, WTO ja teiste ülemaailmsete organisatsioonidega ja samuti G20 tõhusus sõltub nendest sidemetest, G20 kui arutelufoorum äh, Äh, sellel on loomulikult oma väärtus, selles pole vähimatki kahtlust, kuid otsuste elluviimiseks on meil vaja aastakümnete kaupa, aastakümnete käigus arendatud organisatsioone räägime siin G kahekümnest, kakskümmend viis aastat tagasi G kahtekümmet ei olnud olemas. ja äh, meenutagem seda aega, kakskümmend viis aastat tagasi oli veel Nõukogude Liit ja Nõukogude Liidust sõltus ka see, kuidas, kuidas maailm tegelikult toimis. me unustame selle. me unustame sellise äh, maailma jaotumise, räägime kolmandast maailmast, varem oli äh, esimene maailm Lääne-Euroopa, Ameerika Ühendriigid, teine maailm Nõukogude Liit ja vaat selline oli maailm kakskümmend viis aastat tagasi ja see mõjutas ka majanduskasvu. paari aastakümne jooksul selle tulemusena ei olnud majanduskasvu, majanduskasv veel oli, aga majanduskasv tegelikult oli üsnagi madal. ja teine asjaolu, mida me peaksime meenutama, mis on võib-olla isegi veelgi rabavam, on see, et kakskümmend viis aastat tagasi ei olnud meil internetti. ka seda kipume me unustama. me võtame internetti tänases maailmas kui midagi iseenesestmõistetavat, ükskõik millise sektoriga ka tegemist poleks, internetist sõltub see igal juhul, finants, meediasektor, teadus ja nii edasi ja nii edasi. maailm ei olnud omavahel ka nii seotud kui täna. geograafilised vahemaad olid olulisemad kui täna. mõjutasid mitmeid protsesse majanduses, kaubanduses, teisteski eluvaldkondades. ja kolmas asjaolu, mida tasuks meeles pidada, on see, et kakskümmend viis aastat tagasi läänemaailm ja Ameerika Ühendriigid olid maailma majanduses ähm, domineerival kohal ja domineerisid samuti ülemaailmseid organisatsioone läänemaailm ja Ameerika Ühendriigid tänases maailmas aga on domineerival kohal majanduskriisi valdkonnas, ülemaailmse kriisi valdkonnas ja see suur muutus on minu meelest päris tähtis. ja nende aastate jooksul on toimunud muutus. selle kahekümne viie aasta jooksul on aga aset leidnud üüratu majanduskasv. ühelt miljardilt on suhtelises jõukuses elavate äh, inimeste arv kasvanud nelja miljardini. see on kõige suurem võit, mida oleme saavutanud vaesusevastases võitluses ja see on tegelikult muljetavaldav. ja kui me räägime tänapäeval kriisist, siis pidagem meeles seda, et hoolimata kõikidest probleemidest, millega me silmitsi seisame, läheb meil siiski paremini kui kakskümmend viis aastat tagasi. ja arvan, härra esimees, et maailma tasandi organisatsioonid praeguses maailmas peaksid püüdma äh, aidata meie majandusel kohaneda muutuva maailmaga maailm on muutunud äh, üüratult, ei ole enam Nõukogude Liiti, on internet, on üleilmastunud majandusruum, meil on äh, küll aga samas äh, samad majandusega tegelevad üleilmsed organisatsioonid ja, ja me jätkame tööd nagu varem. rikkamad riigid kulutavad samamoodi nagu varem, unustades, et nad ei ole enam nii rikkad, kui nad olid varem ja vähem rikkamad majandusruumid, aga teenivad kasumit sama süsteemi järgi nagu varem, kui neil, nad olid palju vaesemad. olukord on muut-, minemas tasakaalust välja rikkad majandusruumid kulutavad ja teiselt poolt jällegi vaesematest, varasematest vaesematest majandusruumidest teenitakse üüratud kasumit ja on üüratu ülejääk. meil on maailma majandusruum tänases maailmas ja meil oleks vaja mingisugust maailmatasandi juhtimist samuti ka rahapoliitikas. me teame, mis juhtus siis, kui äh, tekkisid äh, suured defitsiidid äh, Ameerika Ühendriikide rahanduspoliitika tulemusena, aga mitte ainult seal. meil peab olema stabiilne avalike vahendite juhtimise süsteem, sellepärast et vastasel juhul alanenud konkurentsivõimega riikidel tekib kohe üüratu puudujääk, mida me võime ka praegu näha. meil on vaja paremat järelevalvesüsteemi maailma tasandil ka finantsturgude üle. see ei ole loomulikult äh, majandusliku, majanduslike kõrvalekalde probleemi lahenduseks, majandus liike kõrvalekallete puhul ei suuda aidata meid ükski finantssüsteemi põhine, ainult finantssüsteemi põhine lahendus seda tuleb igal juhul aga arvesse võtta ja veel üks oluline küsimus, millega tuleb tegeleda maailma tasandil, on see, et me peame tagama konsolideerimise, riigieelarvete konsolideerimise süsteemi. me peame eramaja, erasektorit tugevdama ja, ja vähendama era, vähendama riigisektori kulutusi, meil on kahte moodi kärbetesüsteemi, kas meil on ähm, valitsuste kärbetesüsteem äh, või äh, tarbijate kärbetesüsteem ja kui me rakendame kärbetesüsteeme, mis on suunatud äh, tarbijatele, siis meie majanduskasv väheneb. ja meil on vaja veel maailmatasandi juhtimist vabakaubanduse valdkonnas. vabakaubandus on sündinud selle enam-vähem kolme Äh, aastakümne jooksul äh, ning see on olnud kõigi meie saavutuste võtmeks. kasutades äh, IMF-ist parimat, kasutades Maailma Kaubandusorganisatsioonist paremat, pidagem meeles seda, et G kakskümmend on oluline arutelude foorum, kuid meil on vaja maailma juhtimise organisatsioone selleks, et otsuseid ähm, rakendada. vabakaubandust on meil vaja tegeleda riigieelarve küsimustega, rahanduspoliitikaga, sellepärast et me kõik sõltume üksteisest. suur tänu! suur tänu, härra Hökmark ja nüüd ma paluksin kolleeg Teeval sõna võtta, kolleeg Teeva esindab siin Arengukomisjoni. palun, härra Teeva. suur tänu, härra esimees ja enne kui ma hakkan rääkima arengupoliitikast, räägiksin võib-olla mõningatest nendest asjaoludest, mida siin on varem puudutatud. mul on väga hea meel, et me täna äh, nendel teemadel arutleme, see arutelu tegelikult aitab meid reaalsusega kurssi viia kahjuks olen ma veendunud, et struktureeritud, formaliseeritud sõjajärgne struktuur on lagunemas. tegelikult mitte lagunemas, vaid juba ongi lagunenud. isegi Euroopa Liit, mis, nagu öeldi, on kõige suurem, kõige arenenum poliitilise koostöö vorm, on tänase kriisisiga, kriisiga silmitsi ka äh, seistes organiseerinud Euroopa Liidu üle, äh, Euroopa üleseid organisatsioone, Euroopa Parlamente, kriisidega tegelevad riigid eraldi, kriisidega tegelevad äh, liikmesriikide olulised äh, organid. meie Euroopa tasand ei ole kriisi seisukohast, meid ei ole olemas, isegi komisjoni pole olemas, meid kutsutakse siia, et lihtsalt tagajärgi koristada, aga otsustajad praegusel hetkel lihtsalt ignoreerivad meid. meil on siin G kaheksakümmend, G kakskümmend, G kümme, G kaks, G seitsekümmend seitse, mis iganes. kõik need on sellised ad hoc kogud, kes ei ole sisse ehitatud meie rahvusvahelisse õigusesse sõlmitud kokkulepetesse ja meid ootab ees väga ohtlik maailm ja me liigume selle maailma poole täitsa pime, pimesi. Äh, see ei ole Hiina aastasajand, ei ole India aastasajand, ei ole Ameerika aastasajand, mis meid ees ootab. E-, meid ootab ees nomaadide aastasajand. mitte kellegi aastasajand, mitte kellegi maailm iga riik annab äh, hoolt omaenda huvide eest, isegi Euroopa Liidus. kas ma julgen seda tõesti välja öelda? ka Euroopa Liidus on solidaarsuse mõiste kuhugi kadunud. see on kadunud meie sõnavarast. ja riikide huvide kontseptsioon on sattunud kõige tähtsamale kohale. isegi euroskeptikuna äh, on see minu jaoks muljetavaldav me peame vaatama reaalsusele silma, et teada, kuhu me tahame liikuda. me liigume väga ohtliku aja poole. meil on BRICS riigid, SOVEX, G kakskümmend, G kümme, mis iganes. kõik need teenivad ainult iseendi huve. võtame näiteks Brasiilia hiljutine kuul-, avaldus et nad kavatsevad äh, Amazoni vihmametsasid maha võtta veelgi. kujutage ette, maakera kopsud kannatavad, see on meie kõigi ühine vara, avalik vara. aga nemad teevad, mida nad iganes soovivad sellega. pidades silmas, et äh, poliitiline olukord on muutumas. kas me oleme valmis kohanema nende muutustega vähemalt pisutki? paraku ma kardan, et ei, ei. meie institutsiooniline struktuur on selleks liiga kohmakas, liiga aeglane. tulge meie, mõnikord, kui te tulete meie parlamenti ja kuulete, mida, millest siin räägitakse, siis see on lausa naeruväärne. vaatame, millest Strasbourgis räägitakse, siis loeme ajalehtesid ja naer tuleb peale vaadake, millised otsused vastu võeti eelmise Strasbourgi täiskogu ajal ja siis lugege, mida kirjutavad ajalehed maailma tasemel aset leidvast kriisist, ka meie oma euroala kriisist. kas me, kas me tõesti nagu elame selles maailmas? kas me saame aru, mis Euroopas toimub, rääkimata ülejäänud maailmast? meie institutsiooniline struktuur lihtsalt ei tule sellise äh, olukorraga toime. täiesti absurdne oleks eeldada, et Hiina, India, kõik käivad meie jälgedes, nad ei tee seda. isegi Aafrika. Aafrikas on majanduskasv väga oluline. samas demokraatia alustalad on haprad. demokraatia jääb ellu ainult siis, kui on äh, institutsioonid, kes äh, toetavad seda, alal hoiavad seda, kui on kodanikuühiskond, kui on õigusriigi põhimõtted, vaba ajakirjandus, äh, mis seda kuulutab, kui on sõltumatu kohtuvõim, kes teostab järelevalvet poliitiliste erakondade ja institutsioonide üle. ainult siis, kui kõik see on saavutatud, ka pärast Araabia kevade arenguid, kui on läbi viidud vabad ja õiglased valimised, alles siis on see võimalik. ilma vabade ja õiglaste valimisteta ei ole mingisugust mõtet valimistel. valimised jäävad ühekordseteks valimisteks. võtame Zimbabwe näite. mina kirjutasin raporti Lord Carringtonile. üks mees sai ühe hääle ühe korra. me peame meie süsteemi alustaladeks olevat, äh, olevaid institutsioone üles ehitama. aga aeg möödub meist. me ei suuda meie ees seisvate väljakutsetega piisavalt kiiresti toime tulla. meie Euroopa ülese institutsiooniga ei suuda euroala väljakutsetega toime tulla, me ei, ole, ei tegutse piisavalt kiiresti, et me suudaksime toime tulla nende probleemidega, mis tekivad Aafrikas, Aasias ja nüüd ka Ladina-Ameerikas. võtame siin ühe äh, lihtsa näite, kuivõrd mul ei ole ju kõneaega eriti palju. on selge, et kaheksasada miljardit eurot jõuab Aafrikast ja arengumaailmast väljapoole musta rahana, ebaseadusliku rahana. meie anname arengumaadele kuuskümmend miljardit arenguabina. välja jõuab nendest arenguriikidest kaheksasada miljardit. ja me ei näe asju õigetes ühendustes. kui osa sellest kaheksasajast miljardist jääks Aafrikasse, jääks arenguriikidesse, siis kujutage ette, kolm koma, üks koma kolm triljonit musta ebaseaduslikku raha on maailma pankades, arenguriikide raha. Nendes küsimustes ei ole me olnud oma ülesannete kõrgusel. me oleme lihtsalt võtnud oma maksumaksjate raha ja mõned meie saavutused on olnud suured, tõsi, nagu Gunnar ütles. maailmas on meil õnnestunud äh, vaesust vähendada. on õnnestunud jõukust suurendada. on õnnestunud inimesi tõsta mingisugusest lävest ülespoole. kõik see on tõesti toimunud, see oleks pidanud toimuma kiiremini. meid ootab ees palju tööd ja ma ei jõua öö, kahe sekundi või viie minuti jooksul rääkida kõigest sellest, mida me peame tegema, aga mul on hea meel, et me hakkasime sellest rääkima, avaldama tunnustust Ottomar Kava, Karasele ja teistele, kes öö, mõtlesid öö, sellele võimalusele. suur tänu! nüüd algab arutelu, ütleb härra Pasku ja kui keegi kolleegidest soovib sõna, siis palun andke märku oma sõnasoovist Thank you very much. Let's uh, now listen to the, the panelists. suur tänu ja kuulame nüüd ära ka meie kõnelejad, külaliste vastused nendele küsimustele, mida meie parlamendisaadikud esitasid. suur tänu, härra Moreira! Hökmark ja härra Teeva tõesti tõid väga selgelt välja need suured väljakutsed, mille ees me seisame. kui me üritame välja töötada seda ühist lähenemist, mida me peaksime tegema kõik üheskoos grupina ja vahel tuleb meil otsustada võib-olla paremuselt teise otsuse kasuks, sellepärast et see on kasulikum kogu grupile ja mitte minu koduriigile ja täpselt see toimub äh, G kahekümnes. ma ei tea, kas ma oma sissejuhatavas äh, sõnavõtus seda mainisin, aga mulle tundub, et tõesti G kakskümmend on üritanud panustada jätkusuutlikule majanduskasvule ja on üritanud koondada erinevate liikmesriikide panustamist ja tõesti on täiesti selge, et ka valede poliitikate mõjud äh, mõjutavad meie otsuseid siis ka see, mida härra Hökmark mainis äh, Mehhiko protsessi kohta G kahekümne puhul äh, oli väga tähtis see, et kaubandusministrid kohtusid ja Doha vooru puhul äh, lihtsalt küsiti, et mida me seal nüüd täpselt teeme ja me ei taha dublitseerida seda tööd, mida juba tehakse WTO-s ja me väärtuste muutmise ja lisandväärtusega kaubanduse puhul õnnestus meil G kahekümne raames väga palju ära teha. lihtsalt, et aru saada, kuidas tootmisprotsessid toimuvad rahvusvahelise kaubandusõhkkonnas ja tegelikult ka mõjutab seda, kuidas me kaubandusküsimustesse suhtume, sest praegusel hetkel on tendents pigem selline, et öeldakse, et eksport on hea, import halb, et tahetakse pigem, et äh, et jooksev konto oleks plussis ja mitte miinuses. aga äh, me peaksime siin mõtlema selle iPadi loo peale, et, et kas see on väga halb, et ta on toodetud Hiinas. tuleb lihtsalt, äh, probleem on see, et vaadatakse poliitiliselt seda, kuidas maailm äh, toimib, millised on äh, Äh, suhted, seda praegusel hetkel ei tehta piisavalt, pigem lähtutatakse majanduslikult, jah, ma tean, et väga raske on sellele küsimusele poliitiliselt läheneda ja me tahame, et äh, valitsused ja ka majanduse juhtimine üldisel tasandil toimuks kiiremini, see ei ole lihtne, ma tean, aga me siiski äh, peaksime andma võimaluse seda ära proovida, sest asjad äh, lähevad omasoodu ja võib-olla on meil võimalik ka palju tugevam maailma majandus üles ehitada. suur tänu! ja nüüd järgmisena härra Giateer Euroopa välisteenistusest selleks, et kokku võtta see paneel ja suur tänu! suur tänu, härra esimees, jah, siin on äh, mõningaid positiivseid ja mõningaid negatiivseid külge. asjad liiguvad võib-olla mitte nii kiiresti, kui me tahaksime. kuid on äh, mõningad positiivsed tendentsid. Äh, kahe nädala pärast toimub Riia pluss kakskümmend tippkohtumine ja seal räägitakse aastatuhande eesmärkide juurest jätkusuutlike eesmärkide liikumise poole. praegusel hetkel pole küll kokkulepet selles osas olemas. aga see tähendab seda, et me oleme oma arvamust äh, muutmas ja see tähendab seda, et on olemas teatud seisukoht, kuidas selle küsimusega tegeleda. me oleme tegelikult osaliselt olnud edukad juba vaesusevastases võitluses, vaesus on äh, väga selgelt esindatud, me oleme liikumas ka rahvusvahelise raamistiku poole erinevate probleemide ühendamisel, need on Mehhiko eesistumise eesmärkide osas kirjas, on täiesti selge, et tegemist ei saa olla mitte ainult raha küsimustega tegeleva raportiga, vaid paika on ka peatud äh, eesmärgid, nagu näiteks äh, keskkonna, kesk-, keskkonna küsimustele keskenduv äh, majandus. jah, me teame, et ähm, majanduses on praegu kriisiaeg, eriti on seda näha euroalal, aga mõeldes sellele, millised on meie võimalused äh, probleemi lahendada, on meil tegelikult äh, võimalik ka teatud ettepanekuid oma partneritele teha. ja mäletan, et kui olin noorem, siis seitsmekümne viiendal aastal, kui toimus, kas see oli G viie või G kuue esimene kohtumine, see toimus Fontainebleus ja see oli väga tähtis, sest oli väga huvitav näha, kuidas asjad on muutunud ja ma räägin siin kahekümne kolmest, kahekümne viiest, viie aasta tagusest perioodist, ei olnud internetti ega midagi, aga toimus kohtumine ja asjad lükati käima. nüüd on meid kakskümmend riiki, me esitame, esindame kaheksakümmend protsenti maailmas toodetavast SKT-st aga on palju riike, mida ei ole esindatud, nii et me peaksime mõtlema, kuidas nendes küsimustes edasi, nii et meil tuleb tõesti ühine kokkulepe leida. suur tänu, see on selle paneeli lõpp ja enne kui me läheme järgmise osa juurde, siis ma saan aru, et Mehhiko suursaadik äh, ja ka Euroopa Liidu suursaadik peavad äh, varem lahkuma, nii et suur tänu teie väga huvitavate panuste eest. palju edu Mehhikole eesistumisel ja palju edu ka G kakskümmend tippkohtumisele. suur tänu ja head aega ja tahaksin nüüd paluda teise paneeldiskussiooni osalejatel siia üles toolidele tulla So let's uh, start this uh, second uh, panel. jätkame meie teise paneeldiskussiooniga. mina olen Rahvusvahelise Kaubanduskomisjoni esimees ja nagu parlamendi asepresident äh, härra Kaaras selle konverentsi avamisel ütles, on väga tähtis, et äh, üleilmsel juhtimisel oleks ka parlamentaarne dimensioon, samamoodi nagu G kahekümne kohtumistel ja ma tervitan seda parlamendi algatust ja selle parlamendi erinevate valdkonnakomisjonide algatust, kes kõik toetavad seda konverentsi. nagu te teate, rahvusvahelise kaubanduse osas äh, on tegemist äh, liidu ainupädevuses oleva küsimusega ja meie komisjon on vägagi pädev nii seadusloome osas kui ka rahvusvahelise kaubanduslepingute osas, nii et meie oleme tegelikult nii-öelda see Euroopa Parlamendi hääl Euroopa Liidus nendes küsimustes. teine paneeldiskussioon on pühendatud üleilmsele majanduskasvule ja tööhõivele ning me räägime üleilmsest majanduskasvust. selleks, et äh, nendest küsimustest rääkida, on meil siin kaks kõrgelt kvalifitseeritud eksperti, härra Lorenzo Pinismagi, härra Peeter Peks ja nemad räägivad äh, ja pärast neid võtavad sõna kolm parlamendisaadikut. ning alustuseks äh, anname sõnu, sõna härra Pinismagile, kes on Euroopa, kes oli Euroopa Keskpanga juhtivnõukogu juht kaks tuhat kuus kuni kaks tuhat üksteist ja on praegu Harvardi ülikooli äh, professor ta on väga palju kirjutanud teadusartikleid äh, majandus- ja valuutapoliitika kohta ja tema on siin äh, kutsutud selleks, et rahvusvahelise kaubanduse komisjoni tellitud uuringut siin äh, esitleda. kuulame kõigepealt tema ära. nii et palun, härra Finismaki, sõna on teil. Very much uh,, chair. suur tänu, härra esimees. väga meeldiv on parlamendis tagasi olla Äh, sissejuhatuseks üldisemad märkused tänase kokkusaamise mm, peateemast, äh, kuidas vastutustundlikku päevakorda G kahekümnes äh, sisse seada. kui me vaatame G kahekümne liikmeid ja loeme kahekümneni, siis kahekümnes liige ongi Euroopa Liit. ja Euroopa Liitu esindab komisjon ning president. ja siin äh, vastutustundlik käitumine tähendaks ka seda, et te äh, räägite oma esindajatega enne, kui nad G kahekümne tippkohtumisele üldse sõidavad. ja äh, me kuulsime, et Mehhiko suursaadik mainis siin erinevaid tegevusalasid G kahekümne raames, siin kaubandussuhteid, tasakaalutuse küsimusi, kasvuteemad ja nii edasi, kõik need äh, teemad äh, on ilmselt äh, ka sellised, kus on ühe voliniku vastutusala ning volinik saab tulla teie ette selleks, et rääkida, millised eesmärgid ja ettepanekud oleksid temal olukorra parandamiseks, see ongi demokraatia G kahekümne juures on ka teisi liikmeid, Ühendkuningriik, Itaalia, Prantsusmaa, Saksamaa, vahel ka isegi Hispaania käib seal isiklikult kohal esindajate näol, nii et te võiksite ilmselt küsida siis liidu esindajatel või ka teiste liikmesriikide käest, kes on G kahekümnes, milliseid Äh, vaatepunkte nemad toetavad ning äh, kas nende vaated äh, on samasugused nagu Euroopa Liidu jaoks tervikuna. minu kogemus G20 kohtumistelt on see, et iga kord, kui eurooplased võtavad omaks seisukohti, mis on eristuvad üksteisest, ei ole eurooplased Äh, edukad ning nõrgendavad ka G kahekümne edasiliikumist üldisemalt, nii et ma arvan, et äh, see koda siin saab kindlasti tõhusust ja vastutustunnet suurendada äh, ning parendada ka G kahekümne toimimist iseenesest, nii palju siis mõjudest. Mm, mis puudutab G kahtekümmet, ning äh, minu käest paluti, et ma räägiksin täna tasakaalutustest ning põhilistest äh, väljakutsetest, äh, siis arutelud, millel ma täna peatun, on seotud peamiselt kriisiga ja räägin kolmest põhiteemast. esimene on see, mis on teile hästi tuttav, sest te räägite sellest iga päev, see on euroala kriis Äh, nii et ma sellele väga palju energiat ei pühenda, kuna te olete väga hästi kursis selle temaatikaga. aga kindlasti on see ka väga suureks mureküsimuseks G kahekümnes, äh, sellepärast et äh, nakkusoht ja kriisi süvenemine euroalas võib olla ohuks ka kogu maailmale ja nakkusoht maailma suunal on väga oluline ning see tuntakse ka euroalast väljaspool väga tugevalt see nakkus võib leida erinevaid äh, kanaleid ja meetodeid ning seda alahinnatakse Euroopas. Äh, ameeriklastel näiteks, mina ise Ameerikas elades äh, tajun, et ameeriklastel on väga suur mure euroala suunal. näib, et ameeriklased on isegi rohkem mures kui eurooplased ise Äh, nii et äh, see riskide äh, vältimine, mida tegelikult me näeme täna nii finantsturgudel kui reaalmajanduses, näitavad väga selgeid sõnumeid. me näeme Euroopa ja Ameerika ettevõtteid, kellel tegelikult võimalusi on, aga kes investeeringuid ei tee sellepärast, et nad kardavad, et Euroopa kriis võib nakatuda ka, nakatada ka ülejäänud riike maailmas ning see takistab ettevõtteid investeerimast. samuti on mustade euroala stsenaariumite äh, potentsiaal ja levik äh, õõnestav usaldusele me oleme tegelikult seda juba Lehmani kriisi puhul näinud, kuidas usaldusväärsus pankade usaldust ja õõnestab ja finantskriisi süvendab. siis muidugi usalduskadu, mis tuleneb ka sellest, et esimest korda aastakümnete jooksul on meil riigivõlakriis arenenud riikides ja kõik see, viib tegelikult aruteludeni nii G kahekümne hulgas ja igal kohtumisel küsivad ülejäänud äh, rahvusvahelise üldsuse liikmed Euroopa käest, mida teie teete selleks, et kriisi lahendada. nii et kindlasti tuleb komisjoni presidendi poole teil pöörduda ja ka, ka nõukogu presidendi poole, et küsida neid küsimusi nende käest. loomulikult Euroopa prole-, probleemid, äh, see selleks, äh, mitmete ad-, Äh, arenenud riikide puhul on äh, samad probleemid ning neid probleeme praegu hajutatakse, sest äh, erinevate riikide puhul, näiteks Jaapani või Ameerika Ühendriikide puhul, on praegu eelarve puudujäägid palju suuremad kui Euroopa riikidel, aga need riigid, suurriigid ei tegele nende probleemidega Eh, sellepärast et nad püüavad eh, riski vältida, eh, sest vastasel juhul peatuksid kapitalivood näiteks Jaapani ja USA suunal. ja eelarve puudujääki muidugi on suurriikidel lihtsam finantseerida, sest Jaapan ja USA saavad rohkem laenata. aga sellised tendentsid on ajutised ning Äh, surve kohaldumisele on tegelikult praegu väga suur ja kohaldumine varem või hiljem ka sealt leiab, kuna tänane olukord ei ole jätkusuutlik ning sellega tuleb äh, tegeleda. Äh, veel üks oluline mureküsimus. ma jätan teile ilmselt oma sõnavõtu kokkuvõtted, aga loomulikult äh, tooraineturgudel on väga rahutud ajad eh, ja see on eh, veelgi põhilisem küsimus, eh, sellepärast et tärkavate turgude kasv on olnud kiirem kui arenenud tööstusriikides ning see on survestanud toorme hindade tõusu palju kiiremini. ja see on arenenud riikide jaoks äh, probleem, sest äh, arenenud riigid peavad äh, tegema vastavaid äh, kohandusi, aga ka tärkavate turgude jaoks on see väga oluline küsimus, äh, sellepärast et tooraine, tooraine hinnad on oluliseks majand-, majanduse hoogustamise aspektis. Hollandi nakkust kuuekümnendatel me teame, see mõjutab praegu samasugusel määral ka tärkavaid marendusi, nii et majandusi ning sellega tuleb tegeleda nüüd, äh, kui me vaatame üleilmset majandust, äh, siis äh, need haigused ja nakkused ei leevene mitte kuidagi. mõningates riikides on, on väiksemaid paranemismärke küll näha, aga üldjoontes on need mitte midagi ütlevad märgid. täna me näeme jooksevkonto puudujääki USA-s, Aasia riikides on jooksevkonto endiselt ülejäägis, aga see on ka muutumas toorme ja eriti nafta äh, müüvad riigid on äh, jooksuvkonto ülejääki, näevad täna, aga äh, samas, kui me vaatame kapitali liikumisi, siis tärkavate riikide turud endiselt reekspordivad oma ülejääke sellistesse riikidesse, kus on Äh, likviidsemad ja turvalisemad kapitaliturud, nii nagu USA-s, osaliselt ka Euroopas, ja me näeme siin kapitali äh, liikumise ringe samade riikide vahel, see toimub seetõttu, et äh, mitmed tärkavad riigid oma valuutakursse ei kohanda nii et äh, kapitalivooge äh, taaskasutatakse, suunatakse arenenud riikide suunas ja see ähm, vääringuid ei kohalda mitte kuidagi tärkavates riikides. Äh, Euroopas täna me näeme, et need riigid, mis on ke kõige keerukamas olukorras, mis on oma konkurentsivõime kaotanud, peaks ka muutma oma vääringut äh, nii, et äh, Äh, riigi de äh, raha devalveerimine võimaldaks äh, majanduskasvu taastada. see aga ei ole toimunud. viimaste nädalate jooksul me oleme maailma tasandil küll selliseid tendentse näinud, aga valuutaturgudel on kindlasti väga oluline mõju, see tuleb Aasia suunalt ning see mõjutab väga oluliselt Euroopa riike G kahekümne kontekstis on see kindlasti üks valdkondi, kus Euroopa peab äh, kõvemat häält tegema selleks, et kaitsta oma huvisid äh, ning äh, G kahekümne puhul meie ootaksimegi, et euroala ja Euroopa Liit kaitseks oma huvisid ja samuti, et Euroopa Liit peaks oma fiskaalsüsteemi kohandama ligipääs teatutele turgudele on kadunud ning äh, see tähendab, et äh, kaubanduspõhimõtted tuleb ümber muuta ja äh, ka vääringupoliitikat tuleb ümber vaadata liikmesriikide jaoks. edasi ma jõuan poliitikate jaoks juurde, mida on vaja rakan-, rakendada selleks, et tasakaalutustest üle saada. G kakskümmend on vastu võtnud eh, ühese raamistiku, vastastikuse hindamise raamistiku, mis on alt üles eh, lähenemisega poliitika ja see Rahvusvahelise Valuutafondi ülalt alla poliitikat peaks täiendama. kas poliitika on toiminud? võib öelda, et eh, see on loonud uue keskkonna, mille puhul võib öelda, et riigid tunnevad rohkem omanikutunnet omaenda poliitikate üle. Äh, riigid äh, ei räägi läbi IMF-iga mitte ainult kahepoolselt, vaid mitmepoolselt, äh, teatud riigid osalevad väga aktiivselt, näiteks Brasiilia on olnud teiste BRICS-i riikidega väga mm, aktiivne, nad on valuutasõdade teemal äh, kõvasti sõna võtnud, äh, nad on süüdistanud Ameerika Ühendriike ning ka äh, Euroopa Liitu väga ekspansionistliku valuutapoliitika pärast, minu arust ei ole see õige. sellepärast, et üle, üleliigne likviidsus maailma turgudel on üleüldiste valuutakursi muudatuste tulemus, aga need arutelud toimuvad sellepärast, et äh, maailmas, kus äh, riigid on mastaabilt aina väiksemad, on vaja selliseid arutelusid ja G kakskümmend kindlasti on äh, legitiimsem foorum selle jaoks kui G seitse või kaheksa aga üldiselt on ikkagi vaja poliitikate muutust ja see on väga keerukas protsess. mõningatel juhtudel loomulikult oleks väga kasulik, kui G kahekümne raamistik saaks teatud riikide poliitikaid muuta, alustades näiteks Euroopaga ja G kakskümmend survestab Euroopat äh, tegelemaks oma probleemidega. Euroopale on see olnud kasuks, sellepärast et eelmise aasta aprillis äh, panustas G kakskümmend äh, finants äh, turvavõrgu laiendamisele IMF-i süsteemis ning see on panustanud, äh, on olnud hüveks äh, ka Euroopa Liidu liikmesriikidele, kes äh, tõepoolest rahalist abi on vajanud. nii et võib öelda, et Euroopa peaks olema tugevam, euroala peab rääkima ühel häälel, mitte ainult IMF-i suunal siin, aga G kahekümnes on täpselt samamoodi vaja Euroopa Liidul, et ta küsiks ja annaks. Äh, tärkavatel turgudel on vaja äh, paindlikumaid poliitikaid, Euroopa Liit peaks paluma äh, finantsturvavõrgu laiendamist hädas olevatele riikidele, aga samas on vaja ka lahendada kõige suuremat ohut majanduskasvule ja finantsstabiilsusele maailmas. nimelt Euroopa Liit peab aitama kriisi lahendamisele kaasa ja see kriis on olnud raskem, kui me oleksime arvanud, nagu teate nii et minu aeg on ilmselt ümber saanud. Äh, jätan teile oma märkused siia lugeda. suur aitäh sulle väga olulise ettekande eest. Äh, jagame selle pärast konverentsi osalejatele laiali. meie järgmine kõneleja on Peeter Peks, Euroopa Komisjoni majandus- ja rahanduspeadirektoraadist äh, Äh, ta vastutab äh, rahvusvaheliste majandus- ja finantssuhete eest äh, selles peadirektoraadis. ning ta on olnud ka komisjoni positsiooni ja seisukoha valmimise juures G kahekümne päevakorra puhul nii et äh, tahaksin teilt kuulda rahvusvahelise finantsarhitektuuri muutmise kohta ning äh, rahvusvaheliste finantssüsteemide kohta üldisemalt ning mida me G kahekümne tippkohtumisel Mehhikos teie poolt kuuleme. nii et äh, kümme minutit on teil siis aega suur tänu, lugupeetud esimees, mul on väga hea meel, et äh, selle vooru pealkirjaks on maailmatasandi majandusjuhtimine ja tööhõive ja mitte ei tegeleta ainult Euroopa Liidu, Liidu küsimustega, sellepärast et äh, viimase paari kuu jooksul olen käinud mitmetel G kahekümne kohtumisel ja teised äh, riigid on avaldanud meile pidevalt survet sel teemal, et mida Euroopa Liit teeb, kuidas Euroopa Liit probleeme käsitleb ja ma tean, et sellest teemast on siin kojas räägitud väga palju ja teate, euroala riigi eelarvekriisist kõike, aga kui me räägime maailma majandusest, siis ähm, tuleb aru saada, et Euroopa Liidu ja euroala kriis ei ole ainukene probleemi osa ja Los Caboses samuti räägime me Äh, väga palju Los Cabose töökavast, äh, kus me räägime maailma majanduse pikaajalistest ja lühiajalistest riskidest ja tehakse ka ettepanekuid selle kohta, kuidas äh, kriisist väljuda ma teeksin teile ülevaate sellest, kuidas meie komisjonis näeme maailma majandusega seotud ohte ja siis räägiksin, kuidas meie arvates me peaksime nende ohtude vastu võitlema ma tutvustan teile siis Euroopa Liidu seisukohta Los Cabose tegevuskava teemadel Los Caboses. ja äh, väga palju minu sõnavõtust on väga heas kooskõlas härra Pinishmagi sõnavõtu avaldustega. komisjoni avaldus kuna tegemist on komisjoni avaldusega äh, Los Caboses, siis äh, on sellel ka loomulikult vastav kaal seoses aruandluskohustused aruteludega praegune maailma majanduse seis, nagu me kõik teame, ei ole eriti roosiline, ma teise, eelmise aasta majanduskasv aeglustus teisel poolaastal, asjad läksid aasta alguses siiski paremini, kuid nüüd jällegi ei ole pilt nii roosiline. skp äh, Euroopa Liidus on parem kui liikmesriikides eraldi, kuid äh, majanduse taastumine on siiski üsna kesine ja ohte on palju finantstingimused kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta alguses stabiliseerusid, kuid nüüd on tekkinud uued pinged ja majandustegevuse vallas ei ole ka mujal näitajad head, Ameerika Ühendriikides on töökohtade loomine vähenenud, ärinäitajad on halvad, Hiinas äh, on äh, ka probleeme ja need on ainult kaks suuremat G-ga kahekümne kahekümne riigi, nii et maailma majandus on endiselt ohustatud seisus, riske on nii lühikeses perspektiivis kui pikemas perspektiivis, kõigepealt euroala kriisi laienemine loomulikult on üks äh, lähimatest ohkudest ja see võib tekitada sellise nõiaringi, äh, kus äh, riigi võlakirjade hinnad äh, langevad, tekivad probleemid pankadel, kellele kuuluvad need võlakirjad, seejärel laenu on raskem saada, see jällegi vähendab Äh, võimalusi valitsusel riigivõlga vähendada ja, ja nii edasi ja nii edasi. sellist äh, nõiaringi tahaksime me iga hinna eest vältida. ja selleks, et seda teha, peame me simultaanselt äh, nõiaringi kolme elemendi kallal töötama. pangad, usaldus riigisüsteemidesse ja majanduskasv. Need kolm elementi on olulised. räägin neist ähm, õige pea, aga, aga räägiksin kõigepealt paari sõnaga ka teistest riskidest maailma majandusele, nagu härra Pinismaagi mainis, on üheksal nendest äh, Ameerika Ühendriikide raha- ja eelarvepoliitika ja mm, automaatsete äh, kulutuste kärbete ja maksusüsteemi aeglustamise tõttu äh, on see probleem väga tõsine. Fernanke rääkis äh, isegi viie protsendi skp suurusest lõhest ja sellised tõsised äh, summad tekitavad kindlasti ka skp vähenemise. Ameerika Ühendriikides pole saavutatud praegusel hetkel poliitilist kokkulepet ja seetõttu ei ole kindel, kas sellist arengut on võimalik vältida. praeguseni mm, rahaturud ei ole olnud väga suures mures ja Ameerika Ühendriikide võlakirjad on püsiva stabiilse hinnaga. aga on äh, siiski poliitilisi äh, ebakahtlaseid otsuseid, võlataseme tõstmine ja nii edasi ja sellega tulenevalt, sellest tulenevalt võivad suudab äh, turud reageerida. siis teine veel, äh, äh, varustuse šokk, varustatuse šokk, millest räägiksin, millest ma praegu ei saaks rääkida ajapuudusel, kuid prognoosijad tunnevad tõsist muret seetõttu, kui geopoliitilised geopoliitilised pinged suurenevad, siis nafta pakkumisega seotud kriis võib Äh, muutuda tõsiseks. ja nii palju siis lühiajalistest riskidest, pika, keskpikas perspektiivis ja pikas perspektiivis Ameerika Ühendriigid äh, jällegi probleemiks, liiga kiire äh, fiskaalkonsolideerimine, pikaajaline risk jällegi on see, et fiskaalsest konsolideerimisest, eelarve kindlustamisest jääb puudu Äh, üle saja kuue protsendi SKT-st on Ameerika Ühendriikidel praegu riigivõlga, nende olukord ei ole sugugi mitte rahulik. Ame-, Jaapanis on olukord veelgi dramaatilisem, nagu me teame, riigieelarve puudujääk kümme protsenti ja võla, riigivõla Äh, skp suhe üle kahesaja kolmekümne viie protsendi ja jällegi rahaturud ei ole selle pärast tõsist muret tundnud siiamaani ja praeguseks ei ole veel tekkinud tõsiseid võlakirjahinna tõuse, kuid see ei pruugi alati nii jääda. investorite usaldus riigivõla suurenemisele Ameerika Ühendriikides ja Jaapanis Äh, ei äh, ole enesestmõistetav ja me ei saa sellele ainult lootma jääda. ja pikaajalistest riskidest rääkides, äh, kui tärkavates majandusruumides on olukord üldiselt hea, on ka nendega seotud teatavaid ohte iseäranis krediidi laienemine, mis on olnud kiire ja seetõttu ei, ei ole väljundimäärad olnud säästlikud, võib tekkida selline mulli ja buumi ja, ja kriisitsükkel, siis samuti äh, toksiliste laenude küsimus Hiinas ja mida siis G kakskümmend ja G kahekümne riigid saaksid ära teha. euroala peab kõigepealt oma äh, nõiaringi probleemi lahendama, nagu ma juba ütlesin, keskendudes nendele kolmele elemendile. Äh, aega mul pole piisavalt, et nendele täpsemalt, nendest täpsemalt rääkida paraku, aga Euroopa välised riigid, Atlandi ülene piirkond, Ameerika Ühendriikide fiskaalriske tuleb hallata, äh, tuleb keskenduda äh, maksu ja kulutuste plaanide osas tuleb kokkuleppele jõuda, peamiseks eesmärgiks peaks olema äh, olukorda stabiliseerida ja SKP võlasuhet järk-järguliselt vähendada. Ameerika Ühendriigid ja ka Jaapan peaksid ähm, äh, konsolideerimisplaanides kokku leppima äh, ka keskpikas perspektiivis ja loomulikult lühikeses perspektiivis. kogu selle olukorra kontrolli alla saamine on äh, raske ülesanne nõudlus siseriiklikult on väike, makromajanduslik äh, majandusjuhtimine väga paljudes tärkavates majandusruumides on keeruline ja kapitali liikumised on äh, volatiilsed. Äh, tuleb olukorda põhjalikult analüüsida ja reageerida olukorrale ka inflatsiooni küsimusele. inflatsioon on suur Brasiilias, Türgis, näiteks Indias, seal Äh, tuleks konsolideerimise meetmetele lisaks laiendada investeeringumeetmeid, investeeringuid haridusse, infrastruktuuri. Hiinas jällegi, kus inflatsioon on kontrolli all, tuleb äh, siseriiklikku äh, majanduskasvu soodustada ja sotsiaalne turvavõrgustik, sellele, selleks on vajalikud investeeringud, kapitali hinna kunstlik madalal hoidmine on ohtlik. Hiina, nagu ka äh, härra Pinismagi ütles, peaks jätkama oma poliitikat ähm, vahetuskursi määral, mis peaks olema paindlikum ja kiirem Las Cabose tippkohtumisel on meil järgnevad prioriteedid majanduskasvu ja tööhõive küsimustes. meie Euroopa Liiduna püüame selgitada oma partneritele, mida me oleme teinud selleks, et riigivõlakriisist välja saada ja mis on meil veel plaanis. selles kontekstis ütleme selgelt välja, et euroala terviklikkust ei tohi küsimärgi alla seada, me tahame, et Kreeka jääks euroalasse, aga täidaks seejuures oma kohustusi. ja me eeldame, et G kakskümmend partnerid toetavad meid selles küsimuses. selgitame ka kõik kahekümne partneritele, kuidas kavatseme majanduskasvu Euroopa Liidus soodustada, kõige olulisemaks on meie jaoks ühisturg ja komisjon teeb täiendavaid ettepanekuid siseturu lõpuleviimiseks teenuste valdkonnas ja samuti ka võrguteenuste valdkonnas. oleme keskendunud ka sellele, et meie tahame aidata riigi võlakriisi lahendada, aga ka teised G kahekümne partnerid peavad oma kohustusi täitma. Äh, seda rõhutame ka tippkohtumisel, tahaksime äh, maailma majanduse tasakaalustamisele uut rõhku panna, Ameerika Ühendriigid ja Jaapani peavad esitama oma äh, eelarve kindlustamise plaanid, me tahaksime, et Hiina oma sotsiaalturvavõrku suurendaks, jätkaks struktuurilisi reforme ning kiirendaks oma vahetuskursi reforme ja samuti Euroopa Liit kutsub G kahtekümmend üles ähm, võitlema protektsionismi vastu, tugevdama mitmepoolset kaubavahetussüsteemi, sellepärast et hiljutine protektsionismi puhang riikides nagu Argentiina ja Brasiilia valmistab meile tõsit muret ja G kakskümmend peaks selliste mureküsimustega tegelema. suur tänu teie ettekande eest ja nüüd siis Euroopa Parlamendi esindajad, nii nagu pärast esimest arutelupaneeli oleme kutsunud siia Euroopa Parlamendi liikmed, kes tegelevad selliste teemadega meie Euroopa Parlamendi komisjonis, kõigepealt härra Daniel Kaspari, kes äh, on minu kolleeg Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjonist. tema kuulub Euroopa Rahvapartei fraktsiooni Euroopa Parlamendis, Euroopa Parlamendi suurimasse fraktsiooni. eelmisel aastal oli tema ühe väga tähtsa raporti raportööriks tema raport käsitles äh, Euroopa Liidu kaubanduspoliitikat Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia raames. palun, härra Kaspari. lugupeetud härra esimees, kallis Vitel, suur tänu, et meil on võimalik täna sellest küsimusest rääkida. mina tahaksin hea meelega keskenduda kolmele punktile. esiteks võlakriis mida on meil nüüd olnud võimalik vähemalt kaks aastat juba näha ja ka läbi elada. kui va-, ja väga huvitav on vaadata nüüd Euroopa Liitu üleüldiselt, siis Euroopa Liitu ja kahtekümmet seitset liikmesriiki ja ka euroala ja seitseteist euroala liikmesriike. Euro minu arvates on väga huvitav juba see tõsiasi, et on liikmesriike, mis ei ole euroala riikid ja kus on suuri probleeme. kui me näiteks vaatame Ühendkuningriigi eelarve seisu ja sealset majandusarengut, siis see on päris õudne, mis seal toimub, aga kogu maailmas mitte keegi ei ole mitte sõnagagi seda maininud. kui aga vaatame väikseid riike nagu Kreeka, mis majanduslikult ei mängi väga suurt rolli kõigest, kõigest kaks protsenti Euroopa SKT-st äh, on äh, Kreeka toodang ja kolm protsenti Euroopa Liidu võlgadest äh, kuuluvad Kreekale. kui selle kõige peale mõelda, siis tuleb tegelikult endalt küsida, et kas kõik need arutelud finantsturgudel on tõesti reaalsed või kas äkki siin täiesti teadlikult üritatakse nii-öelda vint üle keerata selles olukorras ja niimoodi tähelepanu tegelikest suurtest probleemidest kõrvale pöörata. jah, meil on Euroopa Liidus suure probleeme, ei ole üldse mõtet neid maha salata, kuid ma arvan, et võrreldes teistega ei ole meie proon-, probleemid kohe kindlasti suuremad. olen üheksakümnendast aastast äh, juba parlamendi liige ja tegelikult sellest ajast saati on räägitud ka võlakriisist ja ja meil Saksamaal öeldi, et äh, kui me jätkame võlgade võtmisega, siis lõpetame me võlakriisis, nii et see arutelu on nüüdseks käinud juba üle kahekümne kahe aasta ja ma arvan, et tegelikult need arutelud ei käi mitte ainult Saksamaal juba nii kaua või isegi kauem, vaid ka teistes riikides ja tundub, et nüüd oleme jõudnud lihtsalt poliitikas ja finantsturgudel selle kohani, kus öeldakse, et tõesti need asjad enam niimoodi edasi minna ei saa. kui me aga vaatame nüüd, kuidas nende asjade üle räägitakse, ja tulen nüüd oma teise punkti juurde, siis on täiesti selge, et me räägime siin majanduskasvu äh, ja majanduse turgutamise programmidest. mulle tundub, et praegusel hetkel me räägime väga palju majanduskasvu programmidest ja mõtleme selle all üleüldiselt majandusõhkkonna ja tarbimise programme kui näiteks aednik äh, soovib aeda rajada, siis kõigepealt tuleb kõigepealt tara ümber panna maale, siis tuleb vaadata, et kõigepealt äh, umbrohi võsa maha võetakse ja väetama võib hakata alles siis, kui tõesti aed on loodud. ja kui me räägime kasvuprogrammidest, siis tuleb kõigepealt luua eeldused. näiteks Kreeka puhul ei ole me viimase pooleteist aasta jooksul selles küsimuses mitte sammugi edasi jõudnud Äh, administratiivsed reformid, poliitikareform, üleüldse, et luua need eeldused majanduskasvuks, nendes küsimustes me ei ole mitte sammukestki edasi jõudnud. ja Euroopa peab nüüd otsustama, kas me tõesti soovime majanduskasvupoliitikat liikmesriikides, mõtlen siin tõesti jätkusuutlikku majanduskasvu ja ka see küsimus, et kuidas me neid majanduskasvu programme rahastame, siis tegelikult me räägime praegusel hetkel äh, nii-öelda tarbimisprogrammidest. näiteks kui aednik kas täiesti valesti kasutab väetist või lihtsalt toob Saharas koormatäie liive ja selle oma aeda äh, maha kallab, siis on täiesti selge, et seal ei tärka mitte libletki. nii et ähm, me peaksime tõesti tõsiselt vaatama, milliseid ettepanekuid on teinud komisjon ja äkki peaksime ära kuulama ka oma Äh, kolleegid siit, kes on öelnud, et meil on vaja tõesti rohkem majanduskasvu turgutavaid ettepanekuid. ja tulengi nüüd oma kolmanda punkti juurde, me räägime siin väga palju turgude avamisest ja ma arvan, et suurem osa majandusmudeleid leiab, et majanduskasvu on võimalik toota ka turgude avamise kaudu. ja meil tuleb tunnistada, et Euroopa Liidus tegelikult ei ole ikka veel siseturgu lõpule viidud ja väga huvitav, härra esimees, oleks, kui me saaksime ka siseturukomisjoniga seda küsimust veel arutada üheskoos. ehk et kuidas mõjutab lõpule viimata ühistorg meie olukorda praegusel hetkel rahvusvahelistel turgudel kuidas on olukord, kui tõesti USA-st, Brasiiliast, Argentiinast soovivad tulla investorid meie turule võib-olla teatud liikmesriikides on neil võimalik küll äh, trummipõrina saatel oma tütarfirmad luua, aga neil on siis selge, et nad ei saa liikuda edasi teistesse liikmesriikidesse. teiseks, kuidas me oma kaubanduspartneritega suhtleme, ka siin on väga tähtis jälle turgude avamine ja on täiesti selge, et on teatud protektsionistlikke liikumisi, aga mulle tundub, et need süüdistused, mis praegu siin meile on esitatud, ei ole päris äh, alu et nendel ei ole alust, sest vaadake, mis toimub praegu Ladina-Ameerikas, seal käib korralik äh, protektsionismi müüri ehitamine ja USA puhul näeme me ka tendentsi, et turgusid pigem suletakse kui avatakse, ka Hiina valmistab meile peamuret selles küsimuses, ka seal äh, ei ole Euroopa ettevõtete jaoks kliima hea. ja me näeme, et nende ettevõtete arv, mis soovivad Hiina turult äh, väljuda, tõuseb äh, kogu aeg ja kui mõtleme, et nüüd Venemaa liitus WTO-ga, siis näeme, et ka Venemaa on üks riik, mis oma turgusid kogu aeg on pigem sulgenud kui avanud nii et see, mida me ju räägime juba siin mitu aastat äh, protektsionistlike tendentside kohta, on täiesti õige ja tegelikult Lehman Brothersi skandaalist alates on seda üha rohkem näha ka Euroopas, nii et me peaksime nüüd tõesti mõtlema ka nendele kogemustele, mis meil G kahekümne raames on ja nendele otsustele, mis me neli-viis aastat tagasi vastu võtsime, sest kui neid ei rakendata, siis kahjuks üleilmse majanduskasvu ja üleilmse tööhõive probleemide lahendamisel me mitte kuhugi ei jõua. aitäh! The... Mm, suur tänu ja järgnevalt Keskkonnakomisjoni liikmed eh, Richard Seeber ka Rahvaparteist ning Bas Aikaut vasakpoolsete nimel eh, loomulikult käsitlevad nemad eh, keskkonnadimensiooni kasvuküsimuste puhul, jätkusuutlik kasv seega kes siis saab esimesena sõna? härra Seeber, palun, teil on sõna. ja loomulikult äh, jagage omavahel siis kõneaega. me oleme Keskkonnakomisjoniga alati suurepäraselt koostööd teinud, nii et pole mitte mingit probleemi ka siin kõneaega jagada ähm, ja muide, tahtsin teile veel öelda, et Baas Eichhout ei ole mitte vasakpoolsete esindaja, vaid roheliste fraktsioonist. võib-olla see räägib ka asjadele pigem kasuks. kui me räägime üleilmsest kasvust ja tööhõivest, siis on väga tähtis meeles pidada, et ähm, me seisame tõesti väga pikaajaliste probleemide ees ja ma kardan, et me praegu vaatame tihti neid küsimusi liiga lühinägelikult ja unustame ära, et me siiski peame mõtlema pikaajalises perspektiivis. kliimamuutus äh, inimkonna plahvatuslik äh, kasv kahe tuhande viiendal aastal on meid um-, arvatavasti üheksa miljardit siin planeedil ja ka looduslike äh, varade vähenemine on need pikaajalised probleemid, mis meile suurt muret valmistavad me peaksime mõtlema ka selle peale, et praegu elame maailmas, mis väga palju on keskendunud ja kohandunud just selle Lääne-Euroopa ja Ameerika mudeliga, seda on näha nii meie riietumisstiili kui ka valuutapoliitika puhul. seda on näha nii Lõuna-Ameerikas äh, kui ka Euroopas tuleks aga mõelda selle peale, et miks Euroopa ja Põhja Ameerika on nüüd äh, kolinal allakäigutrepist äh, alla tulnud, äh, siis tuleb kõigepealt minna neljateistkümnendasse, viieteistkümnendasse sajandisse tagasi, sest toona oli tegelikult Euroopa see, mis suuri edusamme tegi ja Aasia jäi meist pigem maha. on täiesti selge, et Euroopa jaoks oli iseloomulik teadmiste kogumine ja teadmisi koguti ka nii-öelda sõjalistel eesmärkidel. meie motivatsiooniks oli alati vastaste alistamine ja ja teadmisi oli ka selleks vaja, me teame, et mis puudutab äh, trükimasinaid, sõjamasinaid, äh, lahingumoona, siis tegelikult Hiinas avastati nad enne Euroopat, kuid Hiina ei olnud võimeline neid leiutisi majandusse üle viima. miks? ma arvan, et sellepärast, et Hiina ühiskonnamudel, mis toona valitses, ei olnud avatud ühiskonnamudel ja see tõi endaga suuri probleeme kaasa. kui soovitakse pikaajaliselt jätkusuutlik ja edukas olla, siis tuleb mõelda ka selle peale, kuidas poliitiline süsteem üles ehitada. ja siis tuleb küsida veel ka, kuhu jäävad parlamendid selle G kahekümne kohtumise raames ja ma arvan, et parlamendid väga, mängivad väga tähtsat rolli, sellepärast et meie oleme rahvaesindajad ja meie peaksime olema need, kes räägivad nende pikaajalisel, pikaajaliselt tehtavate reformide poolt. me ei tohi ära unustada ka seda, et viimased äh, sajandid äh, olid mõjutatud ka söe kasutamisest ja kui me nüüd äh, mõtleme äh, söe ja fossiilsete kütuste peale, siis tuleb meil küsida, kas tegemist on tulevikutehnoloogiaga või me peaksime leidma alternatiivseid lahendusi selleks, et äh, keskkonnasäästlikku majandust üles ehitada ja võib-olla peaksime üldse mõtlema, kas selline keskkonnasäästliku majanduse ülesehitamine on üleüldse võimalik. ma arvan, et väga tähtis on äh, just mõelda ka hindade peale, eriti just äh, energiasektoris. Äh, hinnad näitavad väga selget ressursside vähesust ja see on tõesti ka olemas. kuid meil tuleb ka tunnistada, et need erinevad äh, nähtused, see ressursside puudus ei peegelda tegelikku ressursside puudus, vaid hinnad tegelikult on nii-öelda moonutatud peeglis, sellepärast et äh, meie turud on praegusel hetkel läbi kukkunud. meie turud äh, kajastavad hindades ka väliskulusid, nagu näiteks tervishoiusüsteemide kulusid ja nende ülesehitamist. nii et me tõesti peaksime mõtlema selle peale, millised on üldised kulud ja kuidas kaasata ka kaudsed kulud üldistesse kuludesse. Need on kõige suuremad väljakutsed, mis meil praegu meie ees seisavad. kui me jätkame samamoodi nagu praegu, siis pikaajaliselt mitte midagi ei muutu, kuid mingil hetkel jõuame kohani, kus need muudatused lihtsalt tõesti äkitselt ja mäss maksude kaudu sisse viiakse ja see toob endaga kohe kindlasti kaasa väga suuri konflikte. ja mida me mõistame nüüd üleüldiselt keskkonnasäästliku majanduse all? ma arvan, et siin on väga tähtis see, et me soovime inimeste heaolu suurendada, aga meil tuleb samal ajal mõelda ka selle peale, kuidas äh, sotsiaalsete tegurite kõrval ka teiste teguritega arvestada. näen, et härra esimees vaatab siin juba kella poole ja sellepärast annangi sõna edasi baas Eichhautile. Well, after all I have to provide a couple of additional minutes to ehk siis äh, ma peaksin andma ka sõna nüüd äh, härra Aikhautile paariks minutiks. Äh, jah, suur tänu. tõepoolest olen roheliste esindaja, nii et te ilmselt ei oleks üllatunud, kui ma räägin eeltingimustest globaalseks kasvuks Äh, siis ma ei mõtle ainult äh, finants- ja pangandussektori peale, vaid äh, loomulikult on meil vaja raudselt mõelda ka nendele piiridele, mida seab meie planeet, just nendes raamides tulebki meil majandust arendada. ja ma peaksin ütlema, et mind üllatab, et siiani seda teemat väga ei kajastatud. no ja tõepoolest te ootasite nii ka kaua, kui mina sellest rääkima hakkan, jah, väga kena teist, aga äh, ma arvan, et see valgustab äh, seda, mis ulatuses ma seda teemat väga tõsiselt võtan äh,. nii G kahekümne kui ka hiljem toimuval Rio pluss kakskümmend 20 äh, tippkohtumistel me räägime, tippkohtumistel me räägime nendest teemadest, jutt käib meie majanduse tulevikus, aga me peame mõtlema ka oma plana-, planeedi seatavatel piirangutel ja tõepoolest, probleem on tõepoolest väga akuutne, toon mõned numbrilised näited. rahvusvaheliselt me lepime kokku äh, teatud äh, eesmärkides, näiteks äh, kliima soojenemise vastastes eesmärkides, aga kui me vaatame tendentse ja trende, siis eh, see tähendab eh, süsihappegaasi emissioonide eh, vähendamisel keskmiselt maailmas siis vähenemine toimus üks protsent aastas seitsmekümne ja üheksakümnendate aastate vahel, samas hiljem langes see veel alla ühe protsendi piires kui me tahame kliima mm, soojenemist peatada, siis kahekümne aasta jooksul peaks see olema kolm protsenti aastas ja kaks tuhat kolmkümmend kuni kaks tuhat viiskümmend veelgi suurem. nii et eh, kas me teeme eh, süsihappegaasi emissioonide vähendamisel eh, väga olulise muutuse või me ütleme, et kaks kraadi vähendamist, soojendamise vähendamist aastas ei ole meile kättesaadav eesmärk kindlasti tuleb tõsiselt võtta seda küsimust, kuidas neid eesmärke saavutada ja G kahekümne kohtumisel peaks sellest ka räägitama. räägite, rääkides siis süsihappegaasi vähendamisest ja üldisemalt rohelisematest teemadest, me räägime ka mullastikust, maailma veest, me räägime sellest, et elurikkust tuleb hoida aga kui me vaatame, kuidas me elurikkuse küsimustega täna tegeleme, siis oleme me eesmärkidest pikalt maha jäänud ja need on ju ka maailma majanduskasvu eeltingimuste väga oluliseks osaks. Edasi, võib öelda, et lepime kokku eesmärkides ja siis äh, Euroopa ja ka ülejäänud maailm Äh, võiks olla nendega nõus. aga rääkides äh, fossiilsete kütuste mm, toetusest, siis kahe tuhande viienda ja kahe tuhande kümnenda aasta vahemikus OECD riigid maksid äh, nelikümmend kuni seitsekümmend miljardit dollarit fossiilsete toet-, kütuste toetusteks, selleks, et fossiilseid kütuseid eh, to-, eh, su-, nende kasutamist soodustatakse. pool sellest läks naftale. nii et kui me vaatame kogu oma motivaatoreid, siis eh, ma ütleksin, et me toetame endiselt fossiilsetel kütustel põhinevat majandust ja G kahekümne raamistikust saame me loomulikult veel kord kõvasti välja öelda, et see on vale suund, kuhu liikuda, aga edasi, mida siis teha konkreetselt selleks, et fossiilsete kütuste ürituste toetust vähendada järgmisena vaatame maksustamist. kui me vaatame maksustamist Euroopas, siis me näeme, et maksustamine toimub tööjõu suunal ja mitte ressursside suunal. ja see tegelikult tähendab, et me kasutame vääralt ja raiskame oma ressursse. me muudkui räägime, aga poliitikaid ei muuda üldse. mida see kõik tähendab Euroopa Liidu kriisi jaoks? vaatame riike nagu Itaalia ja Hispaania Hispaania kasvatas oma nafta äh, importi äh, esimeselt kvartalilt kaks tuhat kümme kolm koma viis protsenti, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta lõpuks oli see seitse koma kuus miljardit eurot, nii et äh, nafta äh, sisseostmine rohkem kui kolmekordistus äh, aasta jooksul äh,, samal ajal mm, kui Euroopa Liidu riikidel on eelarvega probleemid äh, sama tendents on näha ka Itaalia puhul üheksateist miljardit ja kolmkümmend üks miljardit kahe tuhande üheteistkümnenda aasta lõpuks. nii et äh, kahe tuhande üheksanda aasta majanduskriisist väljumisel oli võimalik tegelikult ressursi äh, kasinasse majandusse investeerida, aga riigid seda ei teht-, ei teinud. nüüd töökohad. Äh, kui me energiatõhususse investeerime, siis kaks miljonit töökohta loob see Euroopas juurde. rahvusvaheline Tööorganisatsioon on sama, samuti seda uurinud üleilmselt. rohelisse majandusse investeerides loome me juurde kuuskümmend miljonit töökohta kogu maailmas. nii et ressursitõhus majandus on ainukene võimalik tee edasi. meie planeet paneb meile väga ranged piirid ja me peame vaatama, kuidas oma raha arukalt kasutada, sest vastasel juhul kümne aasta pärast me räägime oluliselt kriisist, mis on tänasest kriisist palju suurem. suur tänu Äh, vabandan tõepoolest, et äh, ütlesin valesti selle fraktsiooni nime, kuhu te kuulute, tõepoolest te kuulute ju roheliste hulka. Äh, see oli minu dokumendis valesti kirjutatud, ütleb härra esimees. enne kui ma annan külalisesindajad, esinejatele taas sõna, tahaksin ma küsida, kas publiku hulgas on ehk küsimusi või märkusi? ehk kriitikat kuuldu kohta nii et äh, veidi on aega küsimusteks ja märkusteks. kui keegi sõna sooviks. Is that, is there anyone willing to come to the floor? Please, take the opportunity <laughs> kasutage seda juhust ja võtke sõna. et äh, inimesed kuuleksid, mida te arvate üleilmsest majandusjuhtimisest ja G kahekümnest, sest tulevikus teil sel teemal sõna võtta eriti palju võimalusi pole That's it. Let's move to the nii, sellisel juhul pöördume taas meie kõnelejate poole samas järjekorras, nagu me neid kuulsime, et vastata nendele komment-, kommentaaridele ja märkustele, mis parlamendiliikmed esitasid. nii et Lorenzo, teil on sõna. jah, kõigepealt suur tänu nende märkuste eest, ma pean ütlema, et ma olen nõus enamikuga, mis öeldud sai, aga kui siin lühidalt kokku võtta, siis need teemad on pikem versus lühem perspektiiv. Teie kõik rõhutasite pikema perspektiivi jaoks olulisi küsimusi, isegi siis, kui lühiajaliselt on vaja neile väljakutsetele vastata. ja minu jaoks on see üllatav, sellepärast et me räägime, et poliitikud äh, Äh, mälu on lühike ja nad mõtlevad äh, lühiajalises perspektiivis, äh, mis ei ole, teie märkuste puhul ei paista see kuidagi välja. aga kui äh, ma tahaks, äh, puudutaksin seda küsimust, mida härra Kaspari siin mainis, et äh, kas me ole, elame üldse reaalsuses. minu arust reaalsus on väga lühiajaline, kui ma vaatan finantsturge, siis finantsturud keskenduvad lühiajalisele perspektiivile. ja lühiajaline perspektiiv näitab seda, et USA saab üheprotsendise või madalama intressimääraga ennast rahastada, taasrahastada, Kreeka seda aga ei saa endale lubada ja see on reaalsus, millega peavad ka toime tulema poliitikud. Äh, sama asi kehtib ka tegelikult inimeste kohta, sest inimesed, eriti just kriisi ajal, kui nad läbivad pikema aja jooksul äh, raskusi, nad tahavad näha konkreetseid lahendusi. nii et ma oleksin nõus kõikide nende asjadega, mida te ütlesite, äh, selle Äh, suhtes, kuidas aednik planeerib oma aia ülesehitamist ja nii edasi, aga inimesed täna, tänavatel ootavad lahendusi, käegakatsutavaid lahendusi ja nad tahavad näha valgust tunneli lõpus. Äh, seetõttu me rõhutamegi niivõrd äh, tänase kriisiga seonduvat. ja ma arvan, et see on ka turgude sulgemise kriitika puhul õige me teame, et äh, minevikus me oleme näinud juba juhtumeid, kus iga kord, kui majanduskriis lahvatab, äh, on esimene reaktsioon koduturu kaitse ja protektsionism, mis tegelikult pikaajalisi jätkusuutlikkuse eesmärke ei taga. ja sama on tõsi ka kasvu rohestamise teema puhul. nii et äh, inimesed muutuvad lühinägelikumaks, äh, kui me räägime kriisiolukorras ja inimesed äh, otsivad konkreetseid käegaotsutavaid lahendusi. see ei ole mitte alati optimaalne, jah, ma olen nõus, et ähm, meil on vaja pikaajaliste ja lühiajaliste eesmärkide vahel tasakaalu tagada ja kui me ei suuda seda teha, siis me riskime sellega, et me kaotame võime poliitiliselt olukorda mõjutada ning turud haaravad võimu ja seejärel dikteerivad, mida tuleks teha. see muidugi ei ole optimaalne olukord, sest kui turud hakkavad ette kirjutama kõigile riikidele, mida teha, siis kui eh, säästjate ja investorite ehk turgude usaldus kaob riikide vastu, siis tuleb hakata üle reageerima ning tänane olukord on raske sellepärast, et me ei leia tasakaalu jätkusuutlikute pikaajaliste lahenduste ning ka usaldusväärsete lühiajaliste eesmärkide nimel, sest eh, viimased eh, tõstavad turu ja indiviidide usaldusväärsust maailm vaatab praegu Euroopa suunal, sest Euroopa on äh, inkubaatoriks, kus äh, luuakse lahendusi lühiajaliste ja pikaajaliste probleemide lahendamiseks, nii et Euroopal praegu musternäidisena on väga suur vastutus, äh, Euroopa näitab maailmale teed ja näitab lahendusi tuleviku tarvis. kuidas hoida ühiskondade sisusust ning poliitikaloojatel tuleb loomulikult äh, vastust pärida nendele küsimustele. edasi Peeter Peks, viis minutit, palun. suur tänu, äh, kui kõik äh, osalised debatis on kõikide küsimustega nõus, siis kogu debatt muutub väga igavaks. nii et tahan siin teid mõningas osas vastustada, aga ma olen nõus äh, Äh, lühi- ja pikaajaliste perspektiivide võrdlusega siin, sest me teame seda, et maja põleb ja mida teha äh, lühiajaliselt äh, tuleb ette võtta G kahekümne raamistikus. nii nagu Mehhiko suursaadik juba viitas, on päevakajas ka erinevaid muid küsimusi, näiteks roheline majanduskasv. Euroopa Liit täielikult toetab seda, kui Mehhiko eesistumise ühte põhieesmärki ning see on loomulikult ka Euroopa Liidu mm, pikaajaliste plaanidega kooskõlas. aga Euroopa Liit äh, plokina on rohkem arenenud kui muud maailma piirkonnad ja seetõttu on raske mm, G kahekümne raamistikus nendele eesmärkidele piisavalt äh, tähelepanu ja toetust saada. nii et edulugu siin jääb napimaks kui teistes valdkondadeks, äh, näiteks äh, Äh, finantsraamistiku ja arhitektuuri muutmine ja nii edasi. nii et, et siin veidi vastuolulisemalt sõna võtta, siis äh, ma tahaksin esimese paneeli debati juurde tagasi tulla, mitmeid asju seal mainu-, mainiti, mul on äh, äärmiselt kahju, et siin kõnelejad ei ole enam kohal, vastustada kellegi arvamusi, keda ei ole enam kohal, on ju väga lihtne, aga ehk saab keegi mulle vastu seista siin esimene asi, ma ei ole nõus äh, proua Raamusega, kes ütles, et G kahekümne riigid esindavad iseendid. ei, äh, nad siiski äh, päris tõsi see ei ole. mina Euroopa Komisjoni ei esinda, mina esindan Euroopa Liitu, meil on koordineerimiskoosolekud, kus me räägime punastest joontest, ühistest seiskoht, seisukohtadest ning piiridest, millest me üle ei lähe äh, millest me üle ei lähe, see on tõsi Euroopa Liidu ja liikmesriikide puhul, nii et me räägime siin piirkondlikust esindatusest, mitte ainult Euroopa Liit, vaid ka näiteks Ladina-Ameerika riigid eh, esindavad oma piirkonda, Aasia riikide puhul on see samuti tõsi ja nii edasi. teine eh, punkt, härra Kross tõstatas siin eh, fiskaaljuhtimise Eh, küsimust ning seda, et eh, juhtroll peaks eh, Euroopa stabiilsusmehhanismile ant-, antama. kuidas siis Euroopa Komisjoniga jääb? meile on ka väga oluline fiskaaljuhtimise roll, nüüd anname selle aga stabiilsusmehhanismile, väga, väga kummaline tõepoolest. Edasi, välisteenistuse kolleeg leidis, et õige on see, kui G kakskümmend Äh, sekkub, äh, rääkides ka teistest teemadest, näiteks Süüria küsimustega tegelemisel. ei, mina ei ole sellega nõus, G kahekümne edu on see, et äh, rühmid, rühm on keskendunud finants- ja majandusküsimuste lahendamisele ning pakub üleilmse majanduspoliitika foorumi kohta. me oleme näinud seda, et välisministrite mitteametlik kohtumine Los Caboses selle aasta alguses oli edulugu ja siis ka mitte, sest eh, esindajate tasand oli suhteliselt madal, eh, mingisugust eh, väga selgelt järelmit ei olnud ja nii edasi, nii et ma ei ole nende märkustega nõus. jah, ma olen tõepoolest nõus, ütleb härra esimees, et G kakskümmend peaks tegelema üleilmse majandus- ja finantsjuhtimisega, head kolleegid, kallid kolleegid, aeg on kokku võtta otsud, otsad võib-olla ei olnud see üritus liiga põnev, aga silmaavajana töötas ta kindlasti. meie eesmärk oli väga tagasihoidlik, nimelt kaasata parlament süvitsi maailma majandusjuhtimise küsimustesse ning demonstreerida, kuidas meie ise tegeleme nende teemadega. meile tundub, et majandus, meie majanduse kaalu arvestades peaks Euroopa Liit olema äh, põhiline osaline üleilmsel tasandil äh, ja see peaks olema ka üleilmse majanduse tendentsidest väga äh, huvitatud. meie parlament kui ainukene Euroopa Liidu otse valitud institutsioon, kes esindab oma viitesadat miljonit kodanikku, mängib väga olulist rolli ning Euroopa Parlamenti tuleks arvestada ka Euroopa Liidu täitevvõimu osade poolt. no ma arvan, et meie konverents on näidanud, et meie kojal on väga äh, oluline panus olnud äh, raportite ja äh, poliitikaalgatuste näol. Äh, need on viimasel ajal vastu võetud ning äh, need, nende eesmärk äh, on lisada parlamentaarse foorumi dimensioon G kahekümne äh, päevakajaliste teemade hulka. Äh, ma usun, et need positsioonid, mida täna siin väljendati, jõuavad ka äh, Mehhikosse, kus kahe nädala pärast see tippkohtumine toimub valitsusjuhtide tasand on esindatud sellel tippkohtumisel, ka meie täitevesindajad peaksid väga hoolikalt kuulama oma rahvusparlamenti, meie parlamenti ning ma arvan, et pärast tippkohtumist nii nõukogu kui komisjon peaks tulema parlamendi ette ning äh, raporteerima, milline oli Euroopa Liidu osalemine sellel tippkohtumisel ning millised on tippkohtumise järelmid Äh, tahaksin soovida äh, Mehhiko eesistujale väga edukat äh, G kahekümne tippkohtumist kahe nädala pärast ja tänan kõiki meie külalisi ning komisjonide liiks, liikmeid, kes meie tänasel üritusel osalesid. suur aitäh ja kõike head! Thank you for the provoking remarks at the end. <laughs>